members present at the New York austatud äh, liikmed, äh, ma saan aru, et äh, Ameerika Ühendriikides on ka komisjoni, nõukogu ja Euroopa institutsioonide tervikuna suur delegatsioon saadetud, aga kõigepealt saab Birgit Sipel sõna kohe. suur tänu ja suur aitäh, et andsite äh, lühikese ülevaate meile ning väga oluline on rääkida ümberasustamisest, integratsioonist ning sellest, kuidas äh, ümberasustamise meedet äh, selles vallas tugevdada. toetan täielikult seda mõtet, et lisaks vastutusele, mida vaesemad riigid peaksid kandma erinevates regioonides, on loomulikult ka poliitiline ja humanitaarvastutus äh, Äh, kõikidele äh, Euroopa Liidu äh, riikidele, aga ka teistele, näiteks Ameerika Ühendriikidele loodetavasti Ameerika Ühendriik võtab ka suurema osa varjupaigataotlejaid tulevikus. minu enda poliitilisele fraktsioonile on täiesti selge, et me täielikult ümberasustamise ja integratsiooni ideed toetame, aga praegusel hetkel on debatt muidugi keerukas, sest väga palju on siin emotsioon, emotsionaalset lähenemist ja vahel on isegi debatid kujunenud täiesti hüsteeriliseks. faktid räägivad sellist keelt, et me peame ja saame teha rohkem, meie ühiskonnad saavad seda teha, aga ma tahaksin teid äh, paluda, kuna teil on väga selge äh, asjatundlik teave, kas teie saaksite meile anda erinõu selle kohta, kuidas parandada äh, meie jõupingutusi et äh, levitada fakte ja levitada seda sõnumit, et mitte ainult ei ole meil vaja teha rohkem äh, selles vallas, et äh, toetada ja kaitsta kõige rohkem abivajajaid, vaid et ka seda signaali levitada, et positiivset on rohkem kui seda negatiivset, mis praegu domineerib. Carlos Coelho järgnevalt, palun. suur tänu suur aitäh, et jagasite ka meie mõtteid, oma mõtteid ja oma kogemust meiega. Äh, alustuseks ütlen, et äh, ma arvan, et me võime olla päri sellega, et Euroopa Liit ja mitmed liikmesriigid ei ole olnud võimelised äh, praegu pagulaste sissevooluga toime tulema, ühest küljest tähendab see seda, et me ei ole humanitaarkriisiga toime saanud, mis Vahemeres toimub, aga teisest küljest ei ole me tegelikult rände äh, aluseid ja põhipõhjuseid äh, suutnud seljatada. Äh, nii palju, kui mina aru sain teie sissejuhatavast sõnavõtust, ümberasustamine on tegelikult lihtsam võimalus, kuidas pagulasi vastu võtta. ja teie olete hiljuti ka öelnud, et Euroopa Liit peaks üle viiesaja tuhande pagulase võtma vastu ümberasustamise läbi järgmise viie aasta jooksul, nii palju kui ma aru sain. kas te arvate, et selline hinnang ei ole mitte pisut konservatiivne? suur tänu! aitäh, Kanna Kallas ja nüüd proua Björk, palun! suur tänu! ja kõigepealt äh, tahaksin tänada teid, härra Milliband, et äh, tulite ja suur aitäh äh, Euroopa ümberasustamisvõrgustiku töö tegemise eest meil on vaja kindlasti Euroopa poliitikate äh, loomist selles valdkonnas, me peame vaatama praktikute äh, tegemisi ja loomulikult ka ÜRO agentuure, et kõike seda õigesti teha. et suur aitäh teile teie vaadete ja arvamuste eest täna. ma arvan, et äh, nii nagu te ütlesite, tähtis on see, et ümberasustamisprogrammid, mis toimivad, ei võta loomulikult asüülitaotlejate arvu kuidagi vähemaks, Äh, või nende tulemist äh, ära ei kaota, aga kindlasti oleks äh, positiivne kogemus see, kui võtaksime suurema hulga pagulasi ja suurema hulga kohustusest rahvusvaheliselt ning kindlasti kaitse andmine inimestele peaks olema positiivsema kuvandiga Euroopas, nii et kindlasti ümberasustamine on uks, mille me saame avada selleks, et rääkida humanitaarsemast Euroopast ja humanitaarsemast tegutsemisest Euroopas ma ei lasku detailidesse, aga need küsimused, mis te tõstatasite, me ju hakkame selle konkreetse ettepaneku detailidest rääkima komisjoniga pärast koosolekut, aga integratsiooniprotsessist te rääkisite ja see on asi, mida kindlasti peab siin mainima. ümberpaigutamine pakub võimalust integratsiooni planeerimiseks ja meil on vaja seda kasutada me saame loomulikult ka äh, spontaansetest siia saabujatest üht-teist õppida, aga praegusel hetkel on kindlasti sellest kriisist võimalik õppida ja olla Euroopa tasemel ka äh, rohkem asja kallal. nii et äh, võib-olla selgitate seda küsimust. siis arvan ma ka, et ümberasustamisjuhtumite äh, käsitlemine ja ÜRO äh, roll selles küsimuses Ameerika Ühendriigis on oluline. Maite, palun, suur tänu. härra Millibänd, kõigepealt äh, suur tänu teie väga selgesõnalise esinemise eest ning selle eest, et esitasite meile väga vajalikku informatsiooni äh, sest äh, oleme kirjutanud tuhandeid lehekülge, tuhandeid tunde tööd teinud äh, koostöös ka parlamendiga ja see kõik on läinud luhta. meil on olnud väga palju pingeid, väga palju probleeme nõukoguga, et ellu rakendada kõiki neid äh, äh, asju, millest oleme rääkinud viimased paarkümmend kuud. Te mainisite teemat, mis tundub väga tähtis olevat äh, ehk siis, et äh, turvakoridoride loomine inimeste jaoks, kes äh, põgenevad, kes äh, vajavad rahvusvahelist kaitset ning ähm, me tõepoolest näeme erinevates kohtades äh, erinevates hotspotides näeme inimesi, kes äh, peavad ootama kuid selleks, et äh, saada luba edasi liikuda. kui seda peaks, saaksime nende jaoks ära hoida, siis oleksime teinud ära väga suure osa oma tööst ning mul on konkreetsed küsimused. Äh, asukast saime teada seda, et inimesed, kes taotlevad asüüli Kreekas või Itaalias, nende olukord on täiesti võimatu Te rääkisite tegutsemisest päritolu riigis, ma tahaksin rääkida, küsida humanitaarviisadest. milline eh, võimalus eh, oleks kõige tõhusam teie meelest, eh, et selline menetlus paika panna, mis tegelikult ka toimiks? suur tänu. järgnevalt Soraya Post, palun. <clears throat> suur tänu mind äh, huvitaks äh, detailsemalt see, kuidas te täpselt äh, integratsiooni küsimustes tegutsete Liibanonis. ja veel üks küsimus. puudutab Balkani sõdade aega, mis tegelikult romide olukorda väga oluliselt mõjutas see tähendas seda, et äh, roomasid äh, ümber asutati Itaaliasse ja Saksamaale ja nüüd saadetakse nad äh, tagasi pärast seda, kui nad on peaaegu kakskümmend aastat olnud nendes uutes riikides. paljud on neist kodakondsuseta ja küsimus on, kas te töötada nende küsimuste kallal, need on lapsed näiteks, kes on sündinud Saksamaal, nad ei räägi ühtegi teist keelt peale saksa keele ja nüüd sunnitakse neid minema tagasi. Itaalias on näiteks äh, lapsed, äh, toonased lapsed, kes on tänaseks täiskasvanuteks saanud ja neil ei ole äh, üldse ühegi riigilist, riigi kuuluvust, neil ei ole kodakondsust, nad ei saa passi ja ei saa minna kooli. tegemist on protsessidega, mis on väga pikaajalised, kas te töötate ka selliste asjade küsimuste kallal? proua Kienge, palun. E, eh, eh, suur tänu. mul on kaks küsimust me oleme ka Euroopas püüdnud äh, programme läbi viia, äh, mis tegelevad integratsiooniga äh, või ümberasustamisega. aga sellised programmid ei ole olnud väga edukad siiamaani ja te olete viimasel ajal ka näinud seda, et uusi tulijaid on aina rohkem, viimasel ajal näiteks ka Itaalias see tähendab seda, et praegu on tulnud rohkem inimesi, kui alguses ennustati. ja kõige selle juures oleme näinud, et äh, saatmata alaealised äh, ja nende arv on oluliselt kasvanud. ja kui me räägime integratsiooniprogrammidest, äh, ümberasustamisprogrammidest või uue kodu leidmisest nendele inimestele, siis kui me mõtleme saatmata alaealiste peale, siis millised garantiid Äh, on nendele riikidele, kes äh, saatmata alaealised vastu võtavad ja kuidas neid siis äh, rakendatakse ning kuidas neid programmides arvesse võetakse. edasi humanitaarkoridoride rajamisest. ainuke vastav on Itaalias, kus ümberasustamisprogramm on ka loodud meie äh, töötasime algatusraporti kallal samal teemal siinsamas parlamendis ja rääkisime ka teistest äh, humanitaarküsimustest ja viisaküsimustest samuti. kuidas on kõike seda võimalik ka arvesse võtta programmidest niimoodi, et teised äh, riigid saavad pilootprojektidest midagi õppida ja ära kasutada? esimees tänab ja ütleb, et kõikehõlmav migratsiooniraport on ka neid küsimusi puudutanud Äh, suur tänu teile, ütleb järgmine kõneleja, proua Winberg. suur aitäh, David, et olete tulnud. Äh, tahaksin alustada sellest, et äh, ütlen, et ümberasustamine on miski, mis minu ja minu partei vaatenurgast on väga oluline, aga samas ei tohiks seda keegi liikmesriikidele peale suruda, seda võib ju soovitada liikmesriikidele, et võtta vastu tõesti rohkem pagulasi ja neid ümber asustada me näeme, et pooled liikmesriigid üldse selles skeemis ei osale, nii et äh, see võiks olla soovitus, aga mitte äh, sunnimeetod. mul on väga hea meel, et äh, Rootsi on võtnud ja kandnud välja oma kohustused. Te ütlesite, et teil on kahju, et Ühendkuningriik läheb Euroopa Liidust ära ja tõesti pean ütlema, et ma olen päri et me näeme, et äh, selle äh, rahvusülese konstruktsiooni lõpp on lähedal ja, ja mul oleks väga hea meel, kui sellised tendentsid jäksavad, jätkuvad. Teie rääkisite äh, Pärsia lahe riikidest ja sellest, kuidas need võiksid olla kaasatud sellesse võrgustikku. tegemist on ju ühtede rikkamate maailma riikidega, aga nad samas üldse pagulasi vastu ei võta. mida selles suhtes ette võtta, on küsimus, mis mind huvitab, aitäh! kolleegid, kas on veel sõnasoovijaid? Anna Kommes ka palun, ütleb esimees. suur tänu. tahaksin teie käest küsida, kuidas te hindate äh, Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepet? Äh, et kuidas see kokkulepe toimib, mis teie arvate? Äh, inimesi on deporteeritud ilma selleta, et neil oleks üldse asüüli võimalik taotleda või et keegi neid Euroopa riikidest kuulda võtaks. ja mida arvate nüüd usaldusfondi riikide äh, rahast, mis peaks äh, Valeta äh, protsessi raames toetust saama. Etioopia on selle nimekirja äh, üleval otsas, nad on saanud äh, Euroopa Liidult väga tugevat arenguabi ja samas äh, on tegemist valitsusega, mis tegelikult tapab inimesi, omaenda inimesi ja loob selliseid rändevooge. mida te arvate sellisest hinnangust? suur tänu, Anna. ma ei tohiks küsida, et kas on veel sõnasoovijaid, ütleb esimees, sest see alati lõpeb halvasti. aga demokraatia on selline. aitäh, head kolleegid, David suur tänu, suur aitäh selle suurepäraste küsimuste eest, mis tegelikult tekitab veelgi raskeid lisaküsimusi, kui te oma õigusloomelises protsessis tööd jätkate. võtaksin nad kuidagi äh, korrastatuna, alustame härra Coelhost. mind on mitmes asjas süüdistatud, aga tavaliselt mitte konservatiiviks olemises. ma arvan, et küsimus on, kas sada kaheksa tuhat aastas, äh, millest me räägime kui minimaalsest, et kas see ei oleks mitte liiga konservatiivne hinnang, no ei. Äh, minu arust on see realistlik äh, üheksast tuhandest saja kaheksa tuhande peale minna, minu arust on see tõesti oluline pühendumus ja panustus, mida meilt äh, nõutakse, sada kaheksa tuhat ei ole just miinimum, aga arvestades üks koma kaks miljonit viie aasta jooksul, mis on ÜRO hinnang, kui viissada tuhat Euroopa Liidule äh, saaks nende inimeste hulgast, siis ma arvan, et see on täiesti realistlik ja USA saaks ka sellega sammu pidada. ja teatud sümmeetria on siin äh, nendes mõtlemistes sees, aga tõesti, ma ütleksin, et tegemist on äh, realistliku prognoosiga, mille me oleme püüdnud esindada, esitada. Teie ja meie püüame luua midagi äh, uut. kui nüüd viimase küsimuse juurde tagasi pöörduda kohe, äh, mis puudutas siis Pärsia lahe riike, siis rahvusvahelised arvud näitavad siin äh, Äh, nulli pagulast, mis need riigid on vastnud, vastu võtnud, sellepärast et nad ei ole Genfi või teiste rahvusvahelise konventsioonide liitlased äh, pagulaste osas, aga loomulikult äh, see ei tähenda, et ei oleks palju süürlasi näiteks Saudi Araabias ja teistesse riikidesse. meie argument on siin, et need riigid peaksid rahvusvaheliste konventsioonidega liituma, seda kiireloomuliselt, ja me peaksime edaspidi ka nõudma, et kui äh, Araabia Ühendemiraatides ja teistes nendes riikides olevad äh, inimesed on küll Süüriast pärit ja neid on palju, siis pagulastena tuleks ka neid äh, vastu võtta ikkagi. siis järgmine küsimus, mis on meie jaoks väga, väga oluline pagulase definitsiooni väärtuse saa-, paika jätmine viiekümnendate aastate teises pooles lepiti kokku nendes definitsioonides rahvusvaheliselt ja need rahvusvahelistes konventsioonides kajastatud ka pagulaste õigused ja pagulaste õiguste kaitsmine äh, eeldab eelkõige selle, et me veristame inimesed, kes oma elu äh, eest põgeneb või parema elulooduses põgeneb, siin on oluline see äh, piir tõmmata ja siis küsimus, mis minu käest veel küsiti, kuidas kõige tõhusamalt äh, töötada päritoluriikides. Äh, oluline on see, et EASO raport, millele teie viitasite, oli seotud asüüliotsijatega Kreekas ning äh, nende menetluste läbiviimisest Kreekas. me Äh, oleme nüüd ka äh, Kreekas äh, tegutsemas. tõesti, vee, sanitaar ja muud humanitaarabi me pakume nüüd ka Euroopa riikides, ma ei oleks kunagi uskunud seda. rohkem on vaja juriste, rohkem tõlke, rohkem eksperte selleks, et seirata neid pagulasi, keda on praegu viiskümmend tuhat asüüli taotlemas Kreekas pagulased ja päritoluriigid, väga palju on meil olemas äh, juba kogemusi. pagulaste äh, kõrge amet äh, ÜRO jooksul on sellega tegelenud ja Kanada valitsus, Kanada valitsus, vabandust, eelmisel aastal tuvastas kakskümmend viis tuhat pagulast Süüriast. Nende taotlused valiti välja kuue kuu, üheksa kuu jooksul ja see süsteem on tegelikult juba ÜRO raamistikus olemas ning Äh, see ei ole ilmselt tõrge süsteemis. siis küsimus, et kas meil on kodakondsuseta isikute jaoks eraldi programmid, ei kahjuks mitte. ja siin midagi erilist lisada ei ole. siis äh, saatmata alaealis, saatjate alaealiste küsimus. Äh, nii nagu austatud kolleegid küsisid, meie arust on tegemist väga skandaalse olukorraga praegusel hetkel isegi Calais äh, laagri puhul, mida on väga palju äh, arutatud, äh, üheksasada alaealist on seal, viissada on saanud loa Ühendkuningriiki siseneda, aga neid ei ole sinna toodud ja sellised juhtumid näitavad, et oluline on korra loomine ja loomulikult rääkimata ka sellest, et Euroopa väärtusi tuleb järgida selles protsessis. ja viimane küsimus mis on tegelikult esimese küsimuse jätk proua Sippelilt. küsimus oli poliitilises dimensioonis. kui ma oleks poliitika praktilistes asjades parem, siis ma ei teeks praegusel hetkel äh, seda tööd, mida ma praegu teen, nii et ma ei ole kindel, et ma saan äh, nüüd poliitika suuremast raamistikust siin paremat nõu anda aga see on ka, ma olin Björgi küsimusega seotud, kuidas seda kõike kuidagi positiivsemalt raamistada. kaks praktilist asja. ei ole midagi võimsamat kui pagulaste enda ütlused ja ma arvan, et väga oluline on mitte ainult meile ja teile valitud esindajatena äh, häält anda äh, ja pagulastele häält anda kõvemat, aga selge on, et äh, kõige võimsamad ja mõjusamad lood tulevad just nendelt üksikisikutelt, kes on oma elu eest pagenud. ma arvan, et see on kindlasti väga oluline mis on oluline ka meie toas, too, töös nii Euroopas kui kogu maailmas. USA kogemuselt äh, me näeme, et kolmkümmend kuus äh, liikmesriiki on äh, omavalitsusega öelnud, et nad ei taha süürlasi Ameerika Ühendriikidesse. väga olulised poliitilised signaalid on tulnud just linnapeade poolt, kelle kuberneride ülesanne on siis öelda ei süürlastele, mõningad on ka öelnud tere tulemast Houstoni, Tallase esindajad on oma äh, linna tuleviku suhtes öelnud väga kõvasid äh, sõnu, äh, et nende linnad saaksid kasu kindlasti Süüria pagulaste tulemisest. ja lõpetuseks, kui Euroopa Liit tegeleb ainult pagulaskriisi sümptomitega, siis äh, avalik arvamus ei muutu. sellepärast äh, on probleemidega tegelemine nii kohapeal kui ka sümptomite leevendamine kaks olulist asja. Äh, erinevate konfliktide põhjus on muidugi erinev, Afganistan erineb Somaaliast ja Süüriast, aga ma saan aru ja, ja toetan ka seda seisukohta, et lisaks äh, pagulastega tegelemisele, kes jõuavad Euroopa ranniku, äh, rannikule, on oluline tegeleda Liibanoni, äh, Süüria, Türgi ja teiste riikidega, et mitte ainult humanitaarset vastust pakkuda sellele probleemile, vaid ka poliitilist ja Türgi kokkuleppe osas ma ütleksin kõigepealt, et et türklaste aktiivne ja tõhus tege-, tegutsemine inimkaubitsejatega vastases võitluses on oluline, et pagulaskriisi mõjutada. teiseks, me praegu maksame seda hinda, kus äh, viie-kuue aasta jooksul on äh, Türgi ja Euroopa Liit üksteisest mööda rääkinud või üksteise selja pööranud. ja me ei toeta ka seda, et ainukene võimalus äh, pagulaste ümberasustamist korraldada on vahetada pagulasi Türgis nendega, kes saadetakse tagasi, sest nad on ebaseaduslikult siia jõudnud. aga me arvame, et humanitaarolukorraga tegelemine, sest et kaks koma seitse miljonit äh, on viimastel aastatel Türgis vastu võetud äh, pagulasi, see on väga oluline osa sellest vastusest ka. et jõudes siis esimese küsimuse juurde, nii sümptomite kui ka algpõhjustega tegelemine on väga oluline, et äh, praktilisi poliitikaid moodustada ning üleüldine poliitiline lähenemine võtta samuti. suur tänu, David, ütleb esimees see aplaus on kindlasti tänu ja tunnustuse märgiks meie komisjoni poolt. ja tahaksin öelda ka liikmetele, et me räägime kohe ümberasustamise võrgustikust Euroopa Liidus järgmise päevakorrapunktini, punktina. Teie abi on olnud siin märgatav Äh, New Yorgi visiit ning Liibanoni äh, delegatsiooni kohtumine on tulnud ka väga õigel ajal, nii et ma arvan, et äh, meil on kindlasti teie organisatsiooniga väga hea suhe ning tegeleme ümberasustamise ja teiste rändevoogude küsimusedega edaspidigi ja mul on väga hea meel ka, et äh, teie teadmisi on selles valdkonnas rakendatud. suur aitäh teile teie aja eest täna ja ma arvan, et meie liikmed äh, olid väga pühendunud ja nautisid ka seda võimalust arvamusi vahetada. Uh, head kolleegid, nüüd neljas päevakorrapunkt, mis on äh, ühe Euroopa Liidu ümberpaigutamisraamistik nüüd võttes arvesse eelmist Äh, arutelu. Äh, komisjon esitleb oma ümberpaigutamise äh, raamistikki, kui selleks, et määrust viissada kuusteist murd kaks tuhat neliteist muuta. see on ettepanek ühtse Euroopa asüülisüsteemi kohta. selle ettepanekuga komisjon püüab luua struktureeritud, harmoneeritud ja püsiva raamistiku ümberpaigutamiseks Euroopa Liidus. tuletan meelde, et kaks tuhat üheksa juba äh, Äh, kutsus üles komisjon äh, Euroopa Liidu äh, ümberpaigutamise programmi jaoks ning andis välja suunised. siis kaks tuhat viisteist pärast komisjoni soovitust, mis puudutas Euroopa ümberpaigutamisskeemi, võttis nõukogu vastu öö, oma järeldused kahekümnendast juulist kaks tuhat viisteist selleks, et ümber paigutada kakskümmend kaks tuhat viissada neli inimest, kellel oli selge vajadus öö, liikmesriikidesse ümber paigutatud saada Äh, ainult kaheksa tuhat neist on aga nagu ümber paigutatud, nii et me ei ole pärast äh, ühte aastat äh, jõudnud isegi poole peale. ja see kindlasti ei ole ülemisete vajaduste kõrgusel. ning tõhusa ümberpaigutamise skeemi loomine on seetõttu üks olulisi objekt, eesmärke ja eelmisel nädalal me juba libekomisjonis ka seda arutasime. nüüd alustame me selle dokumendi kallal tööd ja seetõttu ootame komisjoni Äh, ettepanekut esimese ümberpaigutamisskeemi jaoks. nüüd palun, et härra Nielsen äh, teeks oma ettekande, siis äh, on meie raportöör Malin Björk sõna saamas, nii et kõigepealt härra Nielsen, sõna teile. Uh, suur tänu, mul loomulikult on väga hea meel teile seda ettepanekut esitada. see muudaks ümberasustamise struktureeritud osaks meie asüülipoliitikast ja meie õigusloomest. mis puudutab konkreetseid ettepanekuid, keskendub ettepanek kolmele aspektile, kõigepealt garanteerida eh, turvalised eh, ja legaalsed võimalused eh, pagulastel Euroopasse jõuda, et samuti kärpida illegaalseid immigratsioonivoogusid ning samuti võimaldada Euroopa Liidul panustada samuti ka rahvusvahelistele eh, rahu, rahvusvaheliste õigusloome eh, arengule selles valdkonnas. ning eh, raamistik oleks siin kahevaldne, kõigepealt kokkulepe iga-aastase, aastasele ümberpaigut-, ümberasustusplaanile Euroopa Liidus mis äh, tähendaks äh, seda, et võetakse arvesse seda, kui palju oleks no, liikmesriigid valmis ümber paigutama, äh, samuti ka põhilised prioriteedid, millega keskenduda ümberasustusplaanide loomisel. plaan viidaks ellu mitme või ühe ümberasustusplaaniga ja keskendutakse ühele riigile või piirkonnale, ühele konkreetsele elanikkonna grupile ning samuti äh, võetakse arvesse seda, kuidas laiendada selle skeemi vältel ähm, äh, ümberasustust. ja esimese sammuna aasta enne seda, kui plaan vastu võetakse, alatastatakse läbirääkimistega, mille kutsub kokku komisjon, äh, kõrgetasemelise ümberasustuskomisjoni, mis võimaldaks osaleda parlamendil, äh, äh, samuti liikmesriikidel ja rahvusvahelistel organisatsioonidel osaleda, seal arvestatakse seda, mida teha järgnevatel aastatel ja ümberasustuse osas, millised peaks olema prioriteedid, kuidas tuleks, millele tuleks eelkõige keskenduda, võttes aluseks selle komisjoni kokkulepeteks komisjon äh, teeks ettepaneku, rakendusotsuse äh, Euroopa Liidu Nõukogule ja võtta ja esitaks ettepaneku, mille aluseks on ka Euroopa geograafilised eripärad. ja äh, kui asi nüüd puudutab konkreetseid arvusid Euroopa Liidu jaoks, siis siis tuleks aluseks võtta sellise komisjoni poolt välja töötatud vahendid, mitte ainult ühte ettepanekut sellega keskendatakse iga-aastasele ümberasustusplaanile, pannakse paika prioriteedid ning peale selle me teeksime ka oma ettepanekuid e-, iga-aastasesse Euroopa eelarvesse ning selles ettepanekus e-, e-, esitaksime ka finantsvahendid, mis aitaks järgmise aasta plaani ellu viia nii et äh, kokkulepe, mis on vajalik, äh, toimuks, äh, kaks protsessi toimuks ühesõnaga paralleelselt. komisjon peaks vastu võtma ühe või mitu rakendusotsust, mis spetsifitseerivad iga ümberasustusplaani, neid võib olla üks või neid võib olla mitu. me ei saa keskenduda ainult ühele riigile, me võime kokku leppida selles, et näiteks me e, jagame oma jõupingutused kolme erineva piirkonna vahel ja e, peame e, kohanema olukorrale, peame kohanema ka, olukorraga peame kohanema ka priori-, uute prioriteetidega. ja ümberasustusplaan ja ümberasustusskeem on tehtud selles osas mitmeid ettepanekuid arvesse, mida tuleks arvesse võtta, muuhulgas eh, see inimeste arv, kes vajavad teatud piirkonnas rahvusvahelist kaitset ning eh, selles eh, osas tuleks minna pisut kaugemale, kui tavapärane ümberasustus definitsioon seda ette näeb. nii et see ei puuduta mitte ainult inimesi, kes on asunud teise riiki samuti eh, tuleks eh, ka arvesse võtta ka eh, finantsabi osutamine, tehnilise abi otsustamine riikidesse, kus on ümber asutud ning koostöö tegemine kolmandate riikidega nagu Ameerika Ühendriikidega. samuti vaatame üle koostöö kolmandate riikidega, vaatame üle ka, millised jõupingutused või millist on tehtud, milliste soovi on näidatud üles Euroopas põgenik-, pagulaste voo pidurdamine. ning äh, need on faktorid, mida arvesse võtta ja äh, see kõik ei pea olema tingimata osa ümberasustusplaanist, aga võib-olla ja alati on tegemist ju juhtumipõhiste otsustega, mis äh, langetatakse. ja viimased kaks asja. E, ettepanek näeb ette ka äh, ühtsete menetluste kasutusele võtmise äh, otsuse langetusprotsessi, nii et otsused, mida liikmesriik langetab, selle, sõltub sellest, mis Eh, millised taotlusi esitatakse, milline staatus sellele inimesele antakse ja nii edasi. ja see eh, aitaks samuti uusi kriteeriume luua. ja kokkuvõttes liikmesriigid langetavad igal, kus konkreetse juhtumi puhul eh, isi otsuse ning äh, Eh, tuleb vaadata, milline menetlus millise skeemi puhul kasutusele võtta. kõigepealt tavamenetlus, mis peegeldab seda, mis oleks siis traditsiooniline ümberpaigutusmenetlus, mis on pikaajalisem, praegusel hetkel kestab see aasta kuni kaks, seda tuleks võib-olla pisut äh, lühemaks muuta, kuid see on kõige põhjalikum menetlus, kui otsustatakse põhjalikult äh, straatus, äh, staatuse andmine teine võimalik menetlus äh, oleks siis äh, kiirendatud menetlus ja siin oleme eeskujuks võtnud seda, mida kasutatakse liikmesriikide poolt Türgis ja mida üsnagi et edukalt kasutatakse liikmesriikides ning äh, selles ettepanekus näeme ette et see annaks äh, laiendatud kaitse isikutele ja äh, see otsus langetatakse lühema aja jooksul ning ümberpaigutusskeem äh, otsustaks siis, millist menetlust neist kahest kasutada. ja lõpetuseks ma juba lühidalt viitasin finantstoetusele kümme tuhat 000 eurot toetust igale ümber asunud isikule, oleme ette näinud ka teatud tehnilisi muudatusi, mis äh, näiteks fondi, fondi kasutusele võtmine ja nagu seda siin juba mainitud on, ka finantsvahendite väljaselgitamine äh, läbi tavapärase äh, finantsmenetluse, mis oleks äh, osa iga-aastasest ümberpaigustusmenetlusest ja skeemist. ma lõpetan siin, loodetavasti olen põhiküsimustele vastanud, olen vast-, valmis vastama teie küsimustele. suur tänu. annan sõna raportöörile ja näen, et enamus variraportööre ja nende asendajaid on kohal, nii et annan sõna kohe Malin Björkile. suur tänu. no ütleme alustuseks seda, et legaalsete võimaluste loomine pagulastaatuse saamiseks on olnud väga eh, oluline meie jaoks, seda mainiti ka eh, proua Kingi raportis eh, ja ümberasustus on väga pikaajaline, väga pikaga toiminud ja see on olnud, osutunud edukaks ning äh, et seda hästi planeerides võib olla e, e, väga edukas. USA näiteks on vastu võtnud ümberasustanud kaheksakümmend viis tuhat inimest ning Euroopa Liit peab samuti suuremaid jõupingutusi tegema. et saada lisandväärtust sellele ümberasustusprogrammile, on vaja e, suuremaid arve, meil on vaja rohkem globaalset solidaarsust raskes olukorras, peame ühtlasi suurendama ka kvaliteeti paljud liikmesriigid on väga positiivseid kogemusi ehm, eh, omandanud aastatel ning nad saaks teha koostöös liikmesriikidega, teiste liikmesriikidega veelgi enam. selge on see, et Euroopa Liidu tasandil jõupingutuste suurendamine on oluline, tähtis on ka vaadata seda, kuidas toimivad äh, liikmesriikide ümberasustusprogrammid. Teie ettepanek tekitab minus väga muret, mõtteid, mul pole aega ähm, ähm, detailidest rääkima, kuid tõstaksin, tõstataksin mõned murettekitavad aspektid. kõigepealt äh, muret tekitab see, et ettepanekus ütleb komisjon, et see on Eh, osa laiemast poliitikast Euroopa Liidu tasandil migratsiooni haldamisel. artiklis neli öeldakse, et kolmandate riikide tõhus koostöö ehm, piiride haldamisel on tingimuseks koostöö tegemisel kolmandate riikidega, et see on selge viide sellele, mis eh, leping sõlmiti Türgiga, me oleme väga kriitiline olnud, seda tuleb selgelt välja öelda ja ma sooviksin teha koostööd kõigiga siin kojas eh, ja samas ka nõukogus, et eh, teistsugune raamistik leida. seda rõhutas eh, ka David Milliband just hetk tagasi, see, öeldes, et selline näht-, lähenemine on problemaatiline. teine probleem on perede ühendamine. Te Eh, olete lisanud selle üheks valimiskriteeriumiks, kuid samas selle kohta on õig-, seadusloome juba olemas ning eh, kujutage eh, ette, et me jääme selle kahekümne tuhande juurde, milles, mille juurde me praegu oleme läinud, sellest ei piisaks isegi selleks, et et peresid ühendada ja kümme tuhat eurot maksta liikmesriigile ei ole piisav vaid me peaksime, et paluma, et liikmesriigid muudaks olemasolevat seadusi selles valdkonnas. Te olete rääkinud siin ka sotsiaalmajanduslikult haavatavatest inimestest ja siseimmigrantidest. ma toetan laiendanud lähenemist sellele küsimusele, kuid võttes arvesse, kuidas see ettepanek on koostatud, mille aluseks on rohkem immigratsiooni äh, ohjeldamine ja piirikontroll, mitte inimeste aitamine. tahaksin ma teada siin täpsemalt, mida te sellest sotsiaalmajanduslikult haavatavast inimesest õieti, mida see õieti tähendab. ja siin näiteks ka nähakse ette artiklis kuus äh, sanktsioneerida inimesi, kes põgenevad, sest äh, öeldes, et Euroopasse illegaalselt sisenemine tähendab seda, et äh, viie aasta jooksul ei saa nad äh, ümberasustusprogrammis osaleda. arvan, et see ei ole õige selline lähenemine ning kui üks liikmesriik keeldub äh, ümber asutamast ühte konkreetset isikut, siis tuleb, peavad kõik teised seal tema samuti tagasi lükkama. liikmesriikidel võib olla põhjuseid tagasilükkamiseks, näiteks või võimetus eh, meditsiiniabi osutada. Eh, kuid seal ei tohi, mm, seda ei tohi eh, üldiselt lubada. peame suurendama Euroopa institutsioonide rolli, kuid ÜRO pagu, asüüliorganisatsioon peaks olema eelkõige see, kellele äh, kõige rohkem tähelepanu pöörata, seda öeldakse mulle ka liikmesriikide tasandil. me ei pea dubleerima äh, mingisuguseid struktuure või ÜRO tööd hakata uuesti tegema, sellel pole mõtet. ma sooviksin küsida ka seda, kuidas täiendab see programm, äh, mitte ei dubleeri liikmesriikide programme siin öeldud on sättes kolmkümmend üks, et see ei mõjuta liikmesriikide programme, aga mina arvan, et, et siiski see nii pole. ja eh, kardame, et liikmesriikide programmid lihtsalt lisatakse Euroopa Liidu eh, programmidesse ja see tähendab seda, et ümberasustatud inimeste arv väheneb, mitte ei suurene. ning veel kord, ma suure heameelega kuulen ära variraportöörid, kuid peame arvesse võtma seda, et peame arvu suurendama, kvaliteeti suurendama, protsessi parandama ja näitama üles globaalset solidaarsust, see peaks olema selle raamistiku esimene alus. ja praegune ettepanek neid nõudmisi ei täida ja arvan, et ei saa oma äh, koostööd Euroopa tasandil veelgi eemaldada solidaarsust, äh, sest äh, ja humanismi eest peame näitama selle ettepanekuga, et suudame suuremat solidaarsus, rohkem solidaarsus olla ning et äh, individuaalne kaitse ei äh, äh, kao, isikute kaitse ei kao ära. peame tegema tööd edasi ümberasustusega ja praegused organisatsioonid, kes sellega tegelevad, on samuti oma muresid väljendanud, tahaksin neid kaasata, meid, neid, neid ettepaneku parandamisse ja eelkõige sooviksin teha koostööd variraportööridega selle teksti parandamiseks, nii et nüüd tahan teid ära kuulata, aitäh! very much, Malin. aitäh! So I will go straight to the shadows um.... Eh, rahvapartei eh, äh, esindaja Liia Mere ei saanud siia täna tulla, nii et Kati Piri, palun yes,. Thank you, chair and uh.... suur tänu, härra esimees ja suur tänu uh, ka meie raportöörile, läheksin sealt edasi, kus ta just lõpetas, ümberasustamine minu meelest on pikaajalisem lahendus, kuidas see pagulaskriis inimlikul viisil lahendada ja vaatamata kõikidele probleemidele, mis meie ees on, vaatamata sellele, et eelmisel aastal oli pagulasi miljon inimest, on ümberasustatud inimeste arv piinlikult väike juba räägiti siin Euroopa Liidu Türgi diilist, kus ümberasustamine äh, on oluline osa, aga samas oleme viimase aja, viimasel ajal ainult tuhat inimest turvaliselt üle toonud. jah, ja seega ma olen rahul, et komisjon küll esitab selle ümberasustamise seadusandluse, kuid küsimus on õhus, et kas see tõstab ümberasustavate inimeste arvu kõige äh, haavatavamad pagulaste seas, kas nad jõuavad Euroopa riikidesse ja vastus tegelikult on juba ette teada ja tekib üldse seega küsimus, et äh, miks me üldse selle asjaga tegeleme. arvudes üldse ei räägitagi selles ettepanekus. ja kas ma saan seega õigesti, et aru, et kui eelarvet ei suurendata ja kui iga ümberasustatud äh, isiku eest saab riik kümme tuhat eurot, siis on juba sisse kirjutatud piirmäär sellesse ettepanekusse ja ma tahaks teada, et komisjon vastaks, et milline see piir, piir siis on. või on meil vaja uut määrust või on vaja lihtsalt rohkem raha ja kutsume üles liikmesriike ümberasustamise vahendit kasutamine, kasutama. veel üks küsimus. ma tahaksin, et parlamenti jõuaks ümberasustamise skeemi operatiiv äh, sätted, sealhulgas ka Türgi kokkuleppe kontekstis. ma olen kirjutanud volinik Avramopolusele ja tema ametkond vastas, et nad ei saa neid operatiivstandardeid jagada parlamendiga. kuivõrd sellele viidatakse aga ka selles dokumendis, arvan ma, et on äh, ilmselge, et see info peab jõudma ka parlamenti, kui me tahame oma teed korralikult teha ja edasi, kuidas kaasata aktiivselt kodanikuühiskond, selles ettepanekus ei ole selget rolli neile antud. ja veel üks küsimus äh, ja võib-olla määrav küsimus. miks on haavatavate pagulaste ümberasustamine seotud sellega, et kas nende päritoluriigid äh, on äh, lõpetanud ebaseaduslikud koridorid Euroopa Liitu, miks me kasutame humanitaarvahendit selleks, et illegaalsele sisserändele äh, lõpp teha? ma arvan, et haavatavaid pagulasi ei tohiks kaubelda äh, selle alusel, kuidas kontrollib nende päritoluriik oma piire. nii et komisjonilt ootaksin vastust, et kas see on ikkagi inimlik ettepanek, kas sellega tõstetakse ümberasustatud inimeste arvu äh, ja ausalt öeldes äh, ma küll ei näe sellel määrusel praegu mingisugust erilist mõtet. suur tänu, kolleeg Piiri. järgmine variraportöör on kohal, ALDE fraktsiooni nimel saab sõna Gerard Dupre, kes räägib Louis Michel'i nimel täna. suur tänu, härra esimees. mina ei ole ALDE fraktsiooni variraportöör küll Eh, Louis Michel on meie variraportöör ja kui lubate, ma edastan teile siis eh, härra Micheli sõnumi. kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänu avaldada meie raportöörile, eh, kolleeg Björkile ja härra Michel tunneb suurt heameelt, et ta teeb temaga koostööd ja teiste variraportööridega samuti Euroopa Liit peab äh, legaalsed äh, rändekoridorid avama ja see äh, raportöör annab tõelise alternatiivi sellele ohtlikule ja tapvale viisile, kuidas Euroopasse praegu jõud-, jõuda üritatakse. me peame andma selge vastuse nendele rändevoogudele, seni on meie reaktsioon olnud kaootiline me peame pakkuma alternatiivi, usaldusväärse alternatiivi kriminaalsetele koridoridele ja komisjoni ettepanekul on teatud piirid, on äh, mõned elemendid, äh, mis kindlasti selle mehhanismi poolt ei räägi. ma ei tahaks äh, laskuda selle ettepaneku detailidesse, vaid teeksin kolm märkust omalt poolt. kõigepealt on üllatav see, et väga väike, võib-olla isegi et olematu roll on ette nähtud uuele rändeametile. meie ees on ju ometigi probleem terve Euroopa jaoks ja me peame leidma sellise dünaamika, mis sobib tervele Euroopale ja see tähendab seda, et äh, see rändeamet peaks olema siin võtmerolli kandev. teiseks, nõukogu äh, on langetanud otsuseid üksinda kaasamata Euroopa Parlamenti ja seega mul tekib küsimus, et kuidas see Euroopa poliitika on ikkagi legitimiseeritud. kolmandaks, äh, kümme tuhat eurot äh, pagulase kohta MIFI fondist, see ei ole jätkusuutlik lahendus, mis praegu välja pakutakse. Äh, Euroopa eelarve on piiratud, piiratud mitteaastase finantsraamistikuga ja seega lisavahendeid tulemas. ümberasustamise piirid, nii nagu on MIFis kirjas äh, ja praeguse mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis, on ette nähtud kolm kolmkümmend kuus miljardit eurot eh, ehk kolmkümmend kuus tuhat inimest, kes ümber asustatakse ainult. ja härra Michel näitab seda, et me peame näitama üles suuremat ambitsioonikust ja peame sellele pagulaskriisile reageerima jõudsamalt ja mina nüüd isiklikult tahaksin esitada kaks küsimust eh, komisjonile ja esimene küsimus arvestades seda, ma viitasin sellele, et meil on eelarvel väga selged piirangud, sellepärast et piir on pandud AMIF-i fondile mitmeaastases finantsraamistikus. kas komisjon ei arva, et oleks kasulik, et me looksime erifondi, mis aitaks rahastada ümberasustamise programme? ja kui lubate, teeksin ettepaneku nägin, et äh, komisjon on teinud veel ühe ettepaneku. nimelt äh, kavatse, kavatsetakse maks panna nendele riikidele peale, kes ei võta kvoodi järgi inimesi vastu. ja kas äh, need trahvid, mis siis liikmesriikidel sisse kasseeritakse, kui need trahvid tõesti luuakse, kas see ei oleks väga kasulik rahaallikas ja kas need vahendid, seega need trahvitulud ei peaks minema just nimelt selle fondi äh, teenimiseks. teiseks, määruses on ette nähtud, et äh, komisjon äh, paneb igal aastal paika ümberasutatava inimese arvu ja see teeb seda rakendusakti läbi aluslepingus äh, artiklis kakssada üheksakümmend üks on jah ette nähtud, et rakendusaktid on äh, komisjoni pädevus ja ainult äh, erioludel on äh, see nõukogu otsustada ja seega, kuidas te õigustate praegust seda otsend-, otsust, see on ainult tegelikult äh, kalanduskokkulepp, kalanduspoliitika puhul peaks see olema nii. ja tegemist ei ole ju praegu öö, sellise poliitikaga ja mink-, kuidas me siis põhjendame seda, et te olete teinud sellise valiku, aitäh! suur tänu, Gerard! Äh, ma juba ootasin, et sa ei küsigi midagi tabavamat, aga näe, ikka tuli. ja suur tänu Louis Michelile ka selle sõnumi eest, mille sa edastasid tema nimel. Äh, Judith Sargentini aga Roheliste nimel, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. ma ei ole veendunud, et me räägime siin üldse ümberasustamise programmist või uuest seadusandlusest me pigem, vabandust, räägime ümberasustamise seadusandlusest, millega piiratakse pagulaste arvu Euroopas ja seatakse tingimusi sellele. meil on esitatud ettepanek, mis ei võta arvesse pagulase definitsiooni, nii nagu on Genfi konventsioonis sees, mis hõlmab ka perede ühildamist, isegi Euroopa kodanike ja nende abikaasade jaoks. nii et nagu ma nüüd aru saan asjast, siis kui ma tahaksin välismaalasest äh, kaasa tuua kaasa, siis see läheb äh, ümberpaigutamise alla, selle pealt kasseerib äh, Hollandi valitsus kümme tuhat eurot ja minu meelest see küll ei ole ümberasustamine. ja samas hõlmab see inimesi, kellel on sotsiaalmajanduslikud probleemid, jah, ma saan aru, aga minu meelest see küll Euroopas äh, Äh, arusaamist selle kohta ei suurenda, et mida tähendab tegelikult poliitiline pagulane. aga mis on kõige hullem, äh, seatakse tingimused. kolmandad riigid, kelle pagulase, pagulastel on õigus ümber asustada saada, oma riigis saavad ainult siis Euroopasse tulla, kui nad on nõus äh, tagasivõtulepinguga me ei räägi siin konkreetsetest riikidest, vaid lubame nõukogu rakendusaktiga nõukogul otsustada igal aastal, et millised on need piirkonnad, eh, kelle, kust pärit kodanikel on õigus ümberasustamisele ja me kasutame oma üldist välispoliitikat eh, pagulaste lahterdamiseks. ei ole seatud eh, pagulaste miinimumi arvu, vaid maksimumarvu ja ei ole mitte mingisuguseid sätteid, millega sunnitaks liikmesriigid seda maksimumi täitma proua Piiri sõnadel on õigus, maksimum tegelikult on siia sisse kirjutatud läbi eelarve. mind huvitavad aga miinimumarvud. neliteist liikmesriiki praegu on käivitanud ümberasustamiskavad ja neliteist liikmesriiki ei ole neid käivitanud. miks? ja ma saan aru, et äh, praegu ei ole sisse kirjutatud ka mõjuanalüüsi sellesse ettepanekusse, et miks äh, peaks see uus ettepanek äh, veenma liikmesriike, et nad ikkagi nõustuksid selliste kavadega? miks me ei kesk- ja miks me ei toeta neid liikmesriike, kes on juba ümberasustamise programmidega kaasa läinud? väga valus on näha, et me, meil on tulemas ÜRO suur konverents rändevoogude kohta, suurte rahvaste liikumiste kohta, kus me ootame, et äh, võetakse lubadusi inimeste ümberasustamise puhul ja samas Euroopa Liit ei ole valmis midagi lubama. me kasutame ümberasustamispoliitikaid äh, selleks, et tegelikult ajada tagasisaatmise poliitikat. ja minu meelest ei ole see õige, et äh, esitatakse seda siin ümberasustamise ettepanekuga, see ei ole seda äh, ja ma tõesti tahan koos raportööriga selle asja läbi töötada, aga kolmepoolseid läbirääkimisi ma küll praegu huviga ei oota. suur tänu, Judit. EFTD fraktsiooni äh, variraportöör on härra Corrao. suur tänu, härra esimees. loomulikult äh, toetaksime meie samuti Euroopa ümberasustamisprogrammi ümberasustamine ja legaalne juurdepääs Euroopale lahendaks nii paljudki probleemid. see, et on iga pagulase kohta valmis, ollakse valmis makstama kümme tuhat eurot, on loomulikult äh, suureks sammuks ja lihtsustab liikmesriikide olusid ja nii edasi, aga kui me räägime Euroopa ülesest raamistikust, siis on meil mõni selle kohta, kuidas komisjon kavatseb neid tegelikult hakata ka rakendama praegu. ja kas ei kasutata praegust sammu põhimõtteliselt selleks, et äh, hakata haldama rändevooge ja see ei ole võib-olla selline humanitaarkaalutlustest kantud vastus. võib-olla toob see hoopis teistsuguse tulemuse, kui, äh, kui me ootaksime et ei ole sugugi nähtud ümberasustatud inimeste arvu tõusu, vaid on hoopis seatud väga selged piirid sellele. inimeste arv on piiratud, lisame sellele siis need inimesed, kes, kelle puhul käivitub perede taasühildamine, siis ikkagi eh, ei ole need arvud piisavad väga tähtis on see, et me annaksime lisakaitset inimestele läbi selle skeemi ja et vähendaksime nii kui ka, nii palju kui võimalik eh, nende inimeste arvu, kes üritavad eh, üle väga ohtlikke vete tulla Euroopasse. ja loomulikult on oluline, et nii palju liikmesriike kui võimalik teeks koostööd komisjoni välja pakutud skeemi alusel kuid äh, pagulasstaatuse andmine ei peaks sõltuma sellest, kas äh, konkreetse päritoluriigiga on Euroopa Liidul tagasivõtuleping või ei. see ei peaks olema aluseks äh, sellele, mille puhul me otsustame inimesele pagulasstaatuse andmise või ei. ülejäänud kolleegid nüüd ja Anna Koomes, palun. suur tänu. ma olen nõus paljude kolleegidega olen nõus meie raport raportööri poolt väljendatud murega, et äh, see humanitaarpool äh, selles ettepanekus on suhteliselt sisutühi. sisutühi, kui tõesti me seame ümberasustamise tingimuseks kolmandate riikide piirivalve ja minu meelest on röögatu see et usaldusfondi kasutatakse näiteks selleks, kasutatakse selleks, et takistada inimeste tulekut Euroopasse. Ehm, ja mõnedesse riikidesse me muudkui kanname raha, raha, raha, aga tegemist on režiimidega, mis iseenda rahvast tapab, räägin siin konkreetselt Etioopiast jah. nii nagu proua raportöör ütles, on praegu astutud siis samm selleks, et see kahtlane tehing Euroopa Liidu ja Türgi vahel seadustada ja tõlgendada, tõlkida see Euroopa seadusandlusesse ja see tegelikult äh, laostab äh, meie humanitaartegevuse äh, mõttest. miks komisjon ei õpi sellest, kuidas äh, praegune ümberasustamise protsess on läinud või pigem ei ole läinud. ei vasta ju see meie seadusandluse sätetele. me ei räägi mitte ainult kolmandate riikide kodanike jõudmisest Euroopa Liitu, mitte ainult selles suunas ei toimi see leping, vaid ei toimi ka suhted liikmesriikide vahel, tegemist on kriisiga, hädaolukorraga ma ei räägi äh, sellest, et mõned liikmesriigid keelduvad pagulasi võtma. vaadake Kreeka ja Portugali vahelisi suhteid näiteks. aprillist saati me oleme konkreetselt võidelnud inimeste poolt, kes on Kreekas tupikusse jäänud ja kuude jooksul ei ole nendel võimalust olnud Portugali tulla. miks komisjon ei hooli kas Portugal ei võiks ol-, Portugal on öelnud mitu korda, et on valmis need inimesed võtma ja me teame, kes need inimesed on, me teame, kus nad on, kes nad on. ja siis ma ei saa aru, miks ei ole komisjon õppinud kogemusest äh, saatmata, saatjata alaealiste kriisist. me teame, et väga paljud inimesed on läinud kadama alaealised perede ühildamine on täiesti tupikus. liikmesriigid valivad näiteks ja minuni jõudis hiljuti info, et näiteks Iirimaa palus saada kümme perekonda Süüriast, aga ainult kristlased. õudne. Need on need momendid, kus komisjon peab sõna tõstma ja ütlema, et ei, et see on vastu Euroopa seadusandlusele, see ei vasta teie poolt võetud kohustustele ja lõpetuseks küsimus komisjonile. mis on selle dokumendi lisandväärtus? kuidas aitab see tekst kaasa sellele, et tekiksid legaalsed ja ohutud kanalid eurooplaste jaoks? kas see, kas selle väärtus seisnebki ainult selles, et see võetakse vastu liikmesriikides või ei ja kas seda toetab äh, ÜRO Inimõiguste Voliniku Amet või ei, või on ikkagi eesmärgiks see, et inimesed ei satuks inimkaubitsejate kätte? Marju Lauristin, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka komisjonile selle ülevaate eest. mul on kaks küsimust. esimene küsimus puudutab ajakavasid. kas on võimalik midagi ära teha uut äh, digitaalset tehnoloogiat kasutades? et registreerida inimesi kiiremini, et neid integreerida ühiskonda kiiremini, tagada nendele kiirem juurdepääs tööturule. mõnedes liikmesriikides on need süsteemid väga ilusti paigas, Rootsis näiteks. aga oluline oleks see, et see oleks nii terves Euroopas, Euroopa peab tagama ju ometigi selle, et kasutataks kõige tõhusamaid viise ja minu järgmine küsimus tõusetubki sellest, peamine probleem on juurdepääs tööturule kuidas see uus kava näeb ette juurdepääsu tagamise tööturule, me rääkisime sellest eelmine kord. tegelikult praegune skeem on tekitanud olukorra, et tööandjad ei ole huvitatud sellest, et võtta tööle inimesed, kelle töösuhe jääb ilmselt lühikeseks. koolitust ei pakuta ja tegelikult, aga tegelikult on see kõige olulisem asi. ja nüüd edasi, see kümme tuhat mis liikmesriik selle rahaga teha võib? kas on seatud ka mingisugused reeglid selle raha kasutamisele? kas te kontrollite seda, et kas see, seda, et need vahendid jõuavad ka näiteks omavalitsustesse, kes peavad suurema osa tööst ära tegema? või äh, lähevad need vahendid äh, läbi valitsuskanalite või läheb see otse pagulastele, omavalitsused on väga mures, sest et nemad äh, kannatavad, kannavad välja kõige suurema koorma, sotsiaalkulud, hariduskulud ja nii edasi. eile meil toimus kohtumine vabaühendustega ja vabaühendused ütlesid, et nad on väga mures, sellepärast et komisjon ei vaata vabaühenduste poole kui ressursi poole Ah, vabaühenduste käest ei küsita midagi, aga samas on nad selles integratsiooniprotsessis ju otseselt äh, kaasatud. nii et äh, kuidas saaksid omavalitsused ja vabakonnad kasutada seda raha? ja lõpetuseks proua Vin-, Vinber. suur tänu äh, teile, härra esimees, ja suur tänu ka komisjonile selle info eest, mida te meiega täna jagasite. noh, mõte on ju hea, ma olen seda öelnud ka varem ja selles mõttes me võime tervitada seda küll, et äh, liikmesriigid äh, saavad abi pagulaste vastuvõtmisel. aga sellegipoolest ei arva me seda, et äh, me peaksime sellise ümberasustamissüsteemi kellelegi peale suruma ja me oleksime sellele vastu. mõned küsimused juba tõstatati, võtan nad kiiresti läbi, nii nagu küsis ka Malin Björk, küsiksin minagi kriteeriumite kohta ja majanduslik või sotsiaalne haavatavus, mida see tähendab? kuidas te seda defineerite? edasi, tingimused, mis äh, määravad ümberasustamise. jah, me ju näeme, et kahekümne seitsmes liikmesriigis äh, on probleeme, mida selle ettepanekuga ei lahendata ja minu küsimus on, et äh, mida need tingimused, millest te räägite, tähendavad, on liikmesriike, kes ei pea isegi kinni Kopenhaageni kriteeriumitest, võib-olla võiks sellest pihka, pihta hakata. ja veel kord, ma ei tea, mitu korda Anna Gomes on siin rääkinud äh, inimeste vastuvõtmisest äh, Portugali, et Portugal ootab neid avasüli. no miks need inimesed ei jõua, meie võime Rootsis saata hea meelega Portugali mõned inimesed, miks ei ole võimalik? nojah. annaksin nüüd sõna uuesti komisjonile, aega on meil vähe, aga teema on ülioluline ja küsimused väga tähtsad nii variraportööridelt kui ka ülejäänud liikmetelt. sellegipoolest äh, ma loodan, kolleegid, et teil on veel aega ära kuulata ka härra Nilssoni vastused. nii et palun. ja, ja ärge siis kiirustage, härra Nilsson, teil on aega küll suur tänu, härra esimees. ma alustaksin võib-olla arvudest. kõigepealt on ilmselge komisjoni poolt, et meie oleme nõus selle eesmärgiga, mille on seadnud parlament, et me tahame suurendada nende inimeste arvu, kes on ümber asustatud Euroopasse ja see on kindel siht, mille suunas me liigume. kuid meie hinnang on, et praegu ei oleks õige viis äh, see, kui äh, me paneksime kirja need äh, suuremad arvud seadusandlusesse, meie meelest ei ole aeg selleks küps ja meie meelest oleks parem, kui liikmesriigid ise otsustavad, mitu inimest nad tahavad võtta ja langetada otsused ise. ja seega ei ole siin ettepanekus ühtegi arvu, kuid sellegipärast ma arvan, et see kava iseenesest panustab sellele, et ümberasustatud inimeste arv tõuseb. mis meil on praegu paigas kui ma nüüd äh, olen otsekohane, siis ma ütlen, tegelikult ei ole mitte midagi meil praegu. põhimõtteliselt ei ole meil mitte midagi, millega me saaksime liikmesriike suunata rääkima ümberasustamisest, kui nad seda ei taha, siis nad ei pea. Äh, me loodame praegu ainult nende heale tahtele, et nad on valmis järgmisel aastal näiteks nõukogus ümberasustamisest rääkima, kui nad ei taha, siis nad ei räägi kui äh, mingisugune selline raamistik läbi läheks, kui Euroopa Liit võtaks liikmesriikidena endale kohustuse igal aastal paika panna ümberasustamise kava, olgu seal suured või väikesed arvud, ja mingid arvud selles kavas saavad ju olema ja iga, ja kui iga liikmeriigi käest küsitakse, et palju nad on valmis panustama, siis oleks juba samm edasi ja meie saaksime algatada kõrgetasemelises grupis need arutelud ja meie saaksime käivitada komisjonina nõukogus äh, selle kava ja seega ümberasustamise teema jääks äh, lauale, seda ei saaks keegi ära unustada ega kalevi alla panna. ja see on minu jaoks kõige olulisem äh, selle ettepaneku puhul. samas ma muidugi ei saa teile lubada, et ümberasustatud inimeste arv tõuseb või, või, või mida nõukogu teeb sellega. kuid sellega seoses siis räägiksin natukene menetlusest. härra Dupre, teil on õigus nagu alati. meie arvame, et äh, me oleme siin erandi äh, väga hästi ära põhjendanud, et miks see rakendusakt peaks tulema nõukogust, sest et äh, see oleks rakendusakt, mille kohaselt iga liikmesriik paneks paika konkreetse arvu, kui palju nad oma territooriumile inimesi võtaks ja seega meie meelest on erand täiesti õigustatud antud juhul rakendusaktide puhul eelarve. selle kohta esitati palju küsimusi ja märkuseid, võib-olla mul ei õnnestunud ennem oma äh, sõnumit õigesti edastada, jah, teil on õigus, äh, rahad äh, otsustavad lõpuks selle, kui palju inimesi ümber asustatakse. kümme tuhat inimest, kümme tuhat eurot inimese kohta, ümberasustatud isiku kohta, Amifi puhul on see praegu täpselt samamoodi ja me maksame neid vahendeid ka praegu, aga lõpuks olete ikkagi vastutavad teie eelarvepädeva organisatsiooniga, et kui palju ümberasustamise jaoks on vahendeid, kui palju suunatakse vahendeid Amifi. ja kui me oleme optimistlikud, siis ümberasustamise kava kohaselt äh, ümberasustatakse väga palju inimesi järgmisel aastal ja teie eelarvepädeva organisatsioonina peate sellele siis raha äh, taha panema nii palju ma ütleksin ma ei arva ka, et me peaksime eraldi fondi looma või programmi. AMIF äh, minu meelest äh, toimib väga hästi, komisjon on selgelt sellel seisukohal ja loodetavasti jääb see nii ka tulevikus. ja üks konkreetne küsimus selle kohta veel Amif äh, maksab praegu välja selle kümme tuhat äh, üksiku summana, saadab liikmesriikidesse tingimusi, et mis liikmesriik selle rahaga teeb, ei ole seatud. ainus tingimus on see, et inimene on ümber asustatud, ta on füüsiliselt jõudnud liikmesriigi territooriumile ja kavast ei piisa, aga inimene peab siis olema konkreetselt juba äh, ümber asunud. aga veel kriteeriumid ja asja sisuline pool selge on see, et äh, pikemalt tuleb arutada äh, seda tingimuslikkuse asja. komisjon omalt poolt arvab, äh, et et äh, ümberasustamine võiks olla üks nendest potentsiaalsetest äh, poliitikavaldkondadest, äh, mis kolmandate riikidega suhteid hakkab määrama, kui me räägime rändest laiemalt. aga ma ütlesin alguses ja rõhun seda veel, et me ei, ei näe siin ette, et me ümber asustame inimesi ainult, asustame ümber inimesi ainult nendest riikidest, kes meiega koostööd teevad, vaid see on asi, mis tuleb arvest, arvesse võtta iga üksikjuhtumi puhul, sõltuvalt riigist ja sõltuvalt meie prioriteetidest see tähendab seda, et äh, need teemad äh, me võime konkreetse ümberasustamise puhul täiesti kõrvale lükata, kui selline otsus tehakse, kuid komisjon on selgel seisukohal, et sellega tuleb arvestada, kui äh, me oma prioriteete tulevikuks kujundame. nüüd paari sõnaga veel detailsetest punktidest. perede ühildamine see on võib-olla juriidiline küsimus, kuid peresuhete küsimus, mis on ümberasustamise all ette nähtud, eh, ei vasta tegelikult sõna-sõnalt sellele, mis on ette nähtud eh, Euroopa Liidu seadusandluses ühildamise kohta. praegu on need eh, suhted laiemalt kirjeldatud selles ettepanekus, inimesed, kellel on peresuhted kellegiga Euroopa Liidus, kuid Äh, siis kolmandast riigist, kus on kriisiolukord, võivad üle tulla isegi siis, kui praegu tavapärase äh, äh, seadusandluse kohaselt nad ei oleks osa perede ühildamise kavast. minu meelest see ei ole probleem ja seda ei tohiks vältida, ümberasustamine, eriti kiiremat protsessi kasutades võib olla kiirem viis, kuidas pered ühildada tegelikult, kui praegu Euroopa menetluskord ette näeb, nii et miks see peaks olema probleem, ma ei tea. rakendusala laiendamine ma ei teagi täpselt, mida sellel silmas peata, peetakse, jah, meie arvame, et rakendusala võiks olla nii lai kui võimalik ja teatud juhtudel ka sisepagulasi hõlmata, ehk teisisõnu, sellistes riikides nagu Iraak on rahvagruppe, kellel ei ole juurdepääsu kaitsele, on väga haavatavas olukorras ja vajavad kaitset enda liikmesriigis. praeguste sead-, praeguse seaduste kohaselt neil ei ole ümberasustamiseks õigust, parem oleks see, kui neil tulevikus ka see õigus oleks ja sama puudutab inimesi, kes ei vasta traditsioonilisele ÜRO inimõiguste voliniku ametikriteeriumitele, kuid on, kes on haavatavas olukorras, miks mitte rakendusala siin laiendada, miks mitte katta kõiki pagulasi, kelle puhul me ei näe ette jätkusuutlikke lahendusi nendest riikidest, kust nad on pärit ja mõnikord on inimesi, kes ei täida ühte kriteeriumit siin või seal ja jäävadki hätta. nii et sellepärast me oleme seda rakendusala laiendanud nüüd äh, nende kandidaatide väljalülitamine, kelle mõne, mõni liikmesriik on tagasi lükanud. jah, tegelikult me tahame ju harmoneeritud süsteemi, see skeem peaks olema Euroopa-ülene skeem ja Euroopa skeem, seda me tahamegi näha ehk teisisõnu, inimesed, kes tulevad lühikeseks ajaks Euroopasse, saavad lühiajalise viisa Euroopas. kui mõni liikmesriik keeldub neile viisa andmisest, eh, siis ei peaks olema nii, et nad jalutavad lihtsalt mõnda, mõne teise liikmesriigi konsulaati ja saavad selle viisa ja sama on ka pagulassüsteemiga, kui üks liikmesriik on selle taotluse tagasi lükanud, siis peaksid kõik selle tagasi lükkama, kõik peaksid lähtuma samadest kriteeriumitest ja tulemus peaks alati olema sama see on Euroopa-ülene skeem, mitte liikmesriikide süsteemide kombinatsioon ja nüüd see otsustuslangetusprotsess konkreetselt. ma olen nõus äh, selle mõttega, et väga paljud liikmesriigid tahavad jätkuvalt äh, nõjatuda iga äh, kandidatuuri läbivaatamisel ÜRO ülemvoliniku äh, Äh, ameti seisukohtadele ja sellepärast me ei tahtnud väga palju siin ettekirjutusi teha, sest liikmesriikides on reeglid erinevad, nad kas tahavad palju jätta sellest taotlusest enda otsustada või jätavad ÜRO-le selle otsuse. ja nüüd küsimus, äh, see vastus on ka, er-, reaktsioon on ka erinev äh, vastavalt sellele, milline, millisest kolmandast riigist me räägime, nii on see ka ÜRO süsteemi puhul aga me oleme jätnud võimaluse ka EASO-le ja tulevikule Euroopa Rändeametile toetuda praegu on nende ressursid aga väikesed, äh, need ei ole piisavad selleks, et tegutseda kolmandates riikides, aga juriidiliselt on tulevikus täiesti võimalik, et äh, ka see amet hakkab siis aitama liikmesriike ümberasustamise puhul. ja viimane märkus, kuigi olen kindlasti paljusid küsimusi unustanud nüüd, kuidas on äh, see suhe liikmesriikide süsteemidega, kas nad täiendavad teineteist, harmoneerivad või lükkavad kõrvale siseriiklikud süsteemid? meie loodame, et täiendavad. aga Äh, ausalt öeldes ei oleks meil poliitilises mõttes midagi ka selle vastu, et me liiguksime samm-sammult ühtse Euroopa-ülese skeemi suunas. praegu ei ole aeg öelda liikmesriikidele, et nendel ei ole õigust siseriiklikke kavasid koostada, aga ideaalis paari aasta pärast võiks olla küll selline olukord, kus meil on ümberasustamise Euroopa-ülene süsteem ja et liikmesriigid saavad äh, panustada siis sellesse skeemi, et ei oleks meil selliseid killustava, killustatud siseriiklikke süsteeme. praegu me seda ette ei kirjuta, aga tulevikus võime sellist arengut äh, loota küll. vabandan nüüd, kui jätsin mõned küsimused vastamata, aga oleme loomulikult valmis alati aitama ja selgitama oma ettepanekud komisjoni ees ka tulevikus. suur tänu, härra Nielsen, teile äh, Need küsimused, mille te ehk unustasite ja liikmed tahaksid teie käest käest uuesti küsida, kahjuks praegu küll on aeg otsas. variraportööridel oli palju murepunkte nende ettepanekute kohta ja küsisid küsimusi ka palju. Äh, variraportööride koosolek toimub lähiajal, kuupäeva praegu täpselt veel ei ole, aga siis on teil võimalik äh, uuesti küsida äh, eriti nende asjade kohta, mida ei vastatud. hea, et libe delegatsioon Jordaaniasse ja Liibanoni äh, Äh, on toimumas visiit, äh, siin meie äh, liikmed lähevad sinna samuti. ja kolm kolleegi läheb ka sama nädala jooksul ÜRO koosolekule. nii et suur aitäh, kolleegid, teie tähelepanu eest ja me jätkame arutelu. nüüd läheme edasi päevakorrapunkti juurde number viis, mis puudutab Euroopa äh, Ravimite ja Ravimisõltumat-, sõltuvuse ametit, äh, tegemist on äh, raportiga selle ameti poolt ja selle direktor tuleb seda täna ette kandma. ütlen tere tulemast teile, kes siis härra Kootsil, kes kannab ette selle raporti täna. You, you ready? Yes, ten minutes, not more. No, no more. Yeah, yeah, don't worry. It will not be long. Colleagues ready, particularly those who are interested in this. head kolleegid, eriti need, kes on huvitatud sellest teemast, äh, kui äh, te tahate, ei ole huvitatud sellest teemast, siis saate saalist välja minna ja tehke palun seda vaikselt. Ähm, nüüd äh, direktor Koots, teil on valmis kümme minutit, palun saate kõneaega ja olge head, küsimused tulevad pärast ettekannet. härra Koots, teil, teil on sõna daamid ja härrad, suur aitäh selle raporti ettekande eest. tahaksin ka kasutada seda võimalust praegu äh, selle eest, et olete jätkuvalt huvitatud äh, sellest, mida meie komisjon igapäevaselt teeb Päästeagentuuri töö jaoks. tahaksin toetada ka teie toetust ja tänada teie toetuse eest, eriti just eelarve äh, heakskiitmise jooksul ning aitäh, et tegite muudatusettepanekuid samuti oma raportis ja huvitav äh, visiit oli meie komisjonilt äh, juulis. teen mõningad märkused meie ravimiraportist kaks tuhat kuusteist Euroopast ja siis äh, loomulikult meie agentuuri äh, programmide rakendamise küsimus äh, samuti ning viimane ettepanek siis komisjoni poolt, mis puudutab meie määruse ülevaatamist. kõigepealt tahaksin selle raporti panna, seada konteksti ja öelda taustaks, et see raport on paketis erinevate infoallikatega Eh, sealhulgas ka raport, eh, mis on siis tendentside raport, eh, mis viitab sõltuvusele ja ainete sõltuvusele viimase kümne aasta jooksul. Need, kes te regulaarselt meie raporteid loete, siis võib-olla te satute er-, segadusse, sellepärast et on narkoturgude, ravimite ja muud raportid, et küsimus on, mis on siis nende erinevate raportite eesmärk enne suve on võimalik äh, ravimiraportit esitleda äh, ja oluline on see äh, raport sellepärast, et see ilmub iga kolme aasta tagant ning uuritakse seda konkreetselt, millised on tendentsid ähm, ravimiturul. siis viimase kümne aasta jooksul on tänast ettekantavat raportit kokku pandud ähm, ja narkootikumide ja narkomaania seirekeskus seda teeb igal aastal. Eh, internetinarkootikumide müügi eh, eh, raamatuga seal on kokku pannud ja välja andnud, siis C-hepatiidi levimise kohta samuti ning siis Narkomaania Seirekeskus liikmesriikide mm, palve peale on teinud lisapingutusi selleks, et toetada viimast koolide uuringut, mis Euroopas ellu viidi ning eh, ESPADi eh, uuringu eh, nime all on see tuntud, tulemused tulevad selle kuu lõpuks. siin see raport on väga rikkalik, tänasel päeval mul väga palju mm, aega pole ja seetõttu tooksin välja peamise. mis puudutab narkootikumide tarbimist, siis siin on muidugi see Äh, muutus, et ekstasi tarbimine on suurenenud. ka amfetamiiniga seotud äh, probleemid on äh, kasvutendentsi näitamas Euroopas ning ka sünteetiliste opioidide kasutamist on aina rohkem. ja viimased tendentsid näitavad ka, et tavapäraste narkootikumide tarbimine on võib-olla veidi vähenenud. siis Euroopa narkoturule on tulnud äh, ekstasi äh, laadsed äh, narkootikumid, nende osakaal on suurenenud ning võib-olla kakskümmend aastat tagasi selliseid üldse ei tuntud, mis tähendab ka ühtlasi, et üledoosi ja terviseohtude tendents on kindlasti suurenenud ja neid ohte võib, tuleks võtta arvesse siis äh, kanepist äh, räägime siin erinevate rahvusriikide tendentside lõikes, aga me näeme ka, et aina rohkem äh, vajavad ravi regulaarset narkootikumide tarbijad Euroopas. ilmselt on see kanepi turu arengutega seotud ja tahaksin siinkohal veel järgnevat ette kanda, nimelt me oleme hiljuti näinud, et kanepi äh, puhul on DHC äh, äh, osakaal kasvamas, samal ajal kannabidioidide osakaal kasvab samuti. küsimus ei ole siin kemikaalides või keemilistes ainetes, vaid nende ainete teatud omadustest THC eriti suurtes kogudes, kogustes võib äh, psühhootilisi äh, erinevaid äh, nähtusi kaasa tuua. ja kannabidioididel on võib-olla veidi kaitsev omadus inimorganismile, nii et siin on teatud mürgistuse võimalused ja me peame seda silmas pidama, kui me räägime kanepitarvitajate tarvitamise ennetamisest või nende ravimisest. aina suurenev äh, probleem on sünteetilised opioidid. Äh, ka fentanüül, aga mitte ainult. meie äh, Euroopa delegatsiooni nimel oleme seda uurinud ja Äh, fentanüüli kasutamise tõttu ilmselt on huk-, äh, hukka saanud ka äh, kõigile tuntud laulja Prince. nii et fentanüüli tarbimine üleüldiselt on aina suurem probleem Euroopas. üks positiivseid arenguid Euroopas on see, et ei ole uusi ravivõimalusi C-hepatiidi jaoks, lihtsalt mõte äh, selle kohta, mikspärast on äh, sellest oluline rääkida. Euroopa riikides on suuri erinevusi ja äh, tarbijaid on kolmkümmend kuni kaheksakümmend protsenti, kes on nakastunud C-hepatiiti ja oluline on teada et, et kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti on vähemalt tsirroosi saanud ja öö, Äh, maksavähk äh, puudutab äh, kümnet protsenti nende hulgast, see on muidugi väga oluline, see järelmiga rahvusriikide eelarvetele kui ka ühiskondadele tervikuna. ja selle, selliste ravikuludega me seisame kõik varem või hiljem silmitsi ning ravimi firmad on äh, oma kasumit äh, topelt suureks äh, loonud selles vallas võrreldes eelmise põlvkonnaga vähemasti. siis edusammudest meie agentuuri tegutsemises. Te ilmselt mäletate, et eelmise aasta kümnendal septembril Äh, narkomaania seirekeskus äh, nõukogu valis mind uueks direktoriks äh, ning mul oli võimalus olla esindajaks ja käia siin välja ka oma programm seirekeskuse jaoks. mul on väga hea meel, et me rakendame seda programmi sellisel moel, nagu seda välja kuulutati. meie võtmeprioriteet käesolevaks aastaks muuhulgas on konsolideerida ja tugevdada agentuuri tööd ning me oleme toet-, tugevdanud äh, ka erinevate rahvusvaheliste teenistustega koostööd, äh, ka Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonidega ning äh, viimased puuduolevad asjad samuti käsitleti viimasel ajal meie poolt, nimelt siis teadusnõukogu loomine ja mina ise otsustasin ka oma huvide deklaratsiooni äh, Äh, avalikustada, isegi kui meie äh, statuut seda otseselt ei nõua agentuuride töötajate jaoks. kahe tuhande kahekümnenda, viiekümnenda aasta strateegia äh, loomine on käima lükatud detsembris loodetavasti ka juhtnõukogu selle vastu võtab ja äh, juunis sain tagasisidet esimeste sammude kohta ning see oli väga positiivne. samuti oleme ka pettuste vastase võitluse poliitikaga algust teinud. Äh, äh, sellesse ettepanekusse tuli sisend institutsioonide vahelisest töörühmalt ning tei-, kaks tegevust oktoobri keskpaiku komisjoni ja ka käesoleva parlamendikomisjoni liikmed saavad kutse Äh, uue hoiatussüsteemi äh, loomiseks äh, kanepipoliitika jaoks kogu maailmas. mitte ainult Euroopa Liidus ei ole see probleemiks, vaid kogu maailmas ja vähim, mis me saame teha, on öelda see, et väga palju on informatsiooni internetis ja vahel on raske aru saada, milline on objektiivne informatsioon, millised on faktid ning millised on poliitiliselt tõlgendunud selle, tõlgendused selle kohta. meie seirekeskuse eesmärk on äh, objektiivset ja võrreldavat informatsiooni avaldada ning uue teenistuse oleme loonud äh, selle lõhe täitmiseks äh, ja siis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on narkomaania seirekeskus siseasjade agentuuride tööd juhtimas. Äh, ja lõpetuseks äh, tahaksin tänada teid Narkomaaniaseerekeskuse äh, määruse ümbervaatamise ja täiendamise eest. tegemist on teemaga, millele teie komisjon väga olulist tähelepanu pöötab, pöörab uute psühhoaktiivsete ainete turg viimaste aastate jooksul on olnud arengud võib-olla rasked ja pika vinnaga, aga meil on olnud väga tihe koostöö komisjoni teenistuste ja meie agentuuri vahel, meil on väga hea meel selle koostöö üle. me toetame ettepanekut äh, selleks, et meie määrus vaadatakse äh, piiratud kujul ümber. ma tean, et mõningad aret-, arutelud on toimunud äh, ka Euroopa libekomisjoni visiidi käigus narkomaniserikeskusesse juulis. siin on räägitud ka meie agentuuri täieliku mandaadi ülevaatamise üle aga äh, oluline on see, et kõigepealt on meil kiirloomulised tegevused, me peame konsolideerima oma tegevust äh, uute psühhoaktiivsete narkootikumide osas, meil on äh, varajase hoiatussüsteem selles osas, seda ei tohiks lõhkuda ja siis saame me ka välishindamise tulemused meie seirekeskuse kohta kätte, mis peaks avaldatama kaks tuhat kaheksateist. nii et veel kord suur tänu teile toetuse eest, ma tean, et äh, eelarve äh, suurendamise ettepanek on üsna piiratud äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend teeme ära need asjad, mis praegu on juba ette pandud, suur aitäh. aga küsimus on kindlasti järgmise rahastamisperspektiivi jaoks, aga sinna on veel aega. nii et kõigepealt vaatame selle, saame selle mandaadi ülevaatamise osa kätte ja siis vaatame, kuidas on võimalik seda agentuuri tegevust toetada ja kui lisaraha on vaja, siis kindlasti neid ka küsime, aitäh! suur tänu teile äh,, härra Koostöö ütleb äh, esimees äh,, kui härra Depre de, nüüd lahkub, siis äh, me vist eelarveküsimustesse äh, nagunii detailselt ei lasku, kui tema oleks seda teinud, aga kõigepealt kolleegidele tahan öelda, et äh, raporti eest tahaksin teid tänada, eriti ka kolleege, kes on tegelenud näiteks psühhoaktiivsete ainete kallal ja teiste teemade kallal eelneva aasta lõpust alates ma arvan, et äh, oluline on see ka meie liikmetele, no need, kes on alles jäänud siia debatti kuulama, need, kes on huvitatud vähemalt, äh, nende jaoks on oluline, et see on ikkagi oluline äh, meie, osa meie tööst. see ei ole võib-olla väga tugevalt reklaamitud osa, aga kui te vaatate näiteks organiseeritud kuritegevuse ja teiste valdkondade küsimusi, mis on võib-olla rohkem kajastatud meedias, igal juhul suur aitäh teie töötajatele ja suur aitäh kolleegidele, kes on jäänud ja Raku Helja saab esimesena küsimuseks sõna. suur tänu teile, härra esimees. suur tänu selle hea raporti eest ja teie hea sõnavõtu eest. Portugal on äh, olnud esiroll, esirinnas äh, narkootikumide vastu võitlemisel ja selles äh, raportis on kaks vastuolulist väidet ja ma tahaks äh, teada, kumb on tõene. kõigepealt siis see, mis puudutab süstlate jagamist, äh, mida Portugalis väga palju tehakse, kuid samas on seal seda, ei vabandust, seda Portugalis palju ei teha, samas aga HIV levik ei ole seal väga Äh, suur. teiseks, statistika, mis on väga olulised selleks, et raportid oleksid kvaliteetsed ning äh, näen, lugedes seda raportit, kuidas äh, puuduvad andmed teatud liikmesriikide kohta. kas, mida te arvate, milliseid meetmeid tuleks kasutusele võtta selleks, et andmed oleksid, jõuaksid teie ametini adekvaatselt? suur tänu, Carlos, Anna Koomes järgmisena well,. Uh, uh... suur tänu, tore teid siin näha ning uh, leian, et meie jaoks uh, oli suur au, minu jaoks oli suur au teil juhastada delegatsiooni, mis juulis teie ametit külastas, me saime väga palju teada eh, ja eriti saime teada seda, kui olulist rolli mängib äh, amet äh, koostöös äh, ähm, meie erinevate jõustruktuuridega e- et ühesõnaga suudetakse kohalduda selle keemilise arenguga, millel on nii tõsised tagajärjed tarbimisele ja narkoturul Euroopas. ning äh, ma olen täiesti nõus sellega, äh, see on nõus sellega, mida te ütlesite selle kohta, kuidas konsolideerida teie mandaati ja peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas suurendada ehm, vahendeid, sest ekspertide tase peab olema väga kõrge, neil on vaja kõrge kvaliteediga neid eksperte, nende teadmisi tuleb pidevalt kaasajastada ja nad peavad tegema politseijõududega liikmesriikides pidevat ehm, koostööd, samuti ka koostööd kolmandate riikide esindajatega ma osalesin ka meie delegatsiooni visiidil Hiinasse möödunud aastal ning äh, see äh, oli äh, väga olulisel kohal meie agendas ja rääkisime seal väga palju just sünteetilistest kannabinoididest ja teistest sünteetilistest psühhoaktiivsetest ainetest väga paljud neist tulevad äh, Aasia laboratooriumitest ja sellest äh, piisab, et äh, väga mm, vähe selles koostises midagi muuta. ja selle töö tegemiseks on loomulikult vaja vahendeid ja me sooviksime, et oleks ka rohkem koostööd meiega, et meie tegevust äh, suunata, eriti koostöös kolmandate riikidega, kui me äh, äh, külastasime Hiinat, Hiinad ütlesid, et asi on selline äh, nagu ta on, aga hea küll, mis, nad ütlesid, mis seal ikka, see on, kõik läheb ekspordiks ja teie seal ju tarbite seda, selline oli suhtumine, seda tuleb loomulikult muuta ning arvesse tuleb võtta ka seda, et internetil on, on mm, on mitmekordistanud selliste turgude võimalusi. ja ma meenutaksin ka seda, et missioonil Lissaboni sain ma samuti midagi teada ma viitan siin sellele ka teistes äh, raportites, see puudutas äh, just nimelt suhted kolmandate riikidega ja näiteks Jordaaniaga, kus näiteks peeti kinni eralennuk, äh, mille omanik oli üks Saudi Araabia prints ja ja see sisaldas narkootikumi, mida äh, tarbivad suurtes kogustes Daeshi äh, sõdalased. ning räägin sellest sellepärast, et teiega kohtumisel äh, saime palju informatsiooni teada, mitte ainult selleks, et seda konkreetset valdkonda juhtida, vaid tegelikult ka muudel põhjustel, mis mõjutavad meie endi julgeolekut. ja Maite, palun. suur tänu teile. ma sooviksin samuti ühineda tänuavaldustega ja ka kommentaaridega, mille kolleegid juba esitanud on, sest ma olen nendega suurel määral nõus. mulle teeb samuti muret, et on riike, mis kõiki andmeid ei edasta, sest kui meil indikaatoreid pole ja andmeid pole, siis on, on Äh, raske poliitikat edasi arendada ning äh, äh, on hea, et teie, teist, teie ametist on saanud tippkeskus. teadus on kallis ja kallis mõnikord tähendab odavat. me tähendame ju, tahame ju kaitsta oma noori ja see tähendab seda, et tuleb väga tõhusalt, entusiastlikult tööd teha ning äh, loodetavasti äh, see mõtteavaldus jääb ka teie äh, juhi töö tühitööst märgina maha, igatahes soovime rohkem informatsiooni, nagu ütlesin, ja meil on, teame, et teil on vaja ka rohkem vahendeid, sest ilma selleta sellised raportid võiksid muutuda lihtsalt rutiinidest ning mis ei ole enam kvaliteetsed. me tahame äh, head hiilgavat tulemust ja loodetavasti suudate te sellega, seda ka edastada. ning äh, selline nii-öelda autor, audiitori töö on väga oluline selleks, et kokku viia era- ja avalikud institutsioonid äh, ja suur tänu teile ja öelge, kuidas saame teid aidata äh, lisaks veel eelarvelisele küljele. suur tänu härra Korau, palun. suur tänu. suur tänu teie sõnavõtu eest, ka mina äh, osalesin Lissaboni äh, visiidil ja äh, tunnen, on pikemat aega põhiseadust, mida, millega teie amet tegeleb, ma ju olen täiesti nõus sellega, mida minu kolleegid ütlesid äh, selle kohta, et on vaja suuremaid vahendeid andmete kogumiseks, et, äh, et äh, hea kvaliteediga tööd oleks võimalik edasi teha. kuid üks asi, mis sellest äh, tekstist selgelt välja tuleb, on see, et tohutu suur osa turust kuulub, kuulub kanepile ja võib-olla peaksime selles parlamendis hakkama rääkima kanna-, eh, kanepist, sest sellealane poliitika on olnud seni läbikukkumine ja eh, ma küsin direktori käest, kas teie arvates oleks, on kätte jõudnud aeg või oleks mõistlik meie poolt alustada arutelu või muuta poliitikat eh, nii-öelda pehmete narkootikumide koha peal kas eh, on õige hetk liberaliseerida seaduseid, see oleks minu küsimus, aitäh. Te rääkisite raportis problemaatilisest ka-, eh, kanepist. see on väga keeruline teema, muidugi, nagu ma aru saan okay,. Um, eh, suur tänu, kas keegi soovib midagi küsida, kui ei, siis anname direktorile jälle sõna, palun vastage küsimustele. Thank you, chair, thank you, ladies and gentlemen. suur tänu teile, daamid ja härrad, teie küsimuste eest. ma vastan äh, korraga küsimustele, sest mõningad elemendid äh, on seotud rohkem kui kahe küsimusega. loomulikult ma sooviksin tänada selle komisjoni liikmeid, kes, kes äh, külastasid seekord ja kes ka eelnevatel kordadel on meid külastanud, sest see annab meile võimaluse näidata, selgitada, mis on meie töö lisandväärtus ja samuti ka üritame tugevdada sidet eh, eh, infoedastuse, otsuse langetusprotsessi vahel ja see on kõige kolu-, kõige keerulisem osa ka meie tegevusest. mis puudutab nüüd eh, põhiküsimust, siis see puudutab indikaatoreid ja andmeedastust liikmesriikide poolt. siin on väga erinev olukord. mõned eh, andmed kogutakse perioodiliselt eh, ja see võib tähendada seda, et eh, teatud aastatel polnud andmeid ühe või kahe riigi kohta, sest andmekogumise tsükkel ei lähe kokku raporti esitamise ajaga või siis see tsükkel on muutunud. siin ma pean ütlema, et Äh, väga murettekitav oluline teema on äh, üldine eelarveline olukord liikmesriikides, mitte ainult tervishoiu küsimustes. see on üks äh, probleemidest. teine võimalik probleem võib olla seotud andmekvaliteediga ja ka mõned metodoloogilised küsimused. ja kolmas küsimus võiks olla see, et äh, tehniliselt äh, on äh, see uuring hea selleks, et uurida olukorda liikmesriigil tasandil, kuid kuna metodoloogia pole sama liikmesriikides, siis on raske riike omavahel võrrelda ning siin on veel üks spetsiifiline aspekt, mis on seotud varustusandmetega, indikaatoritega ja ma tahaksin meenutada seda, et mõned aastad tagasi te et meie ametid äh, paluti komisjoni nõukogu Europoli poolt esitada ettepanek, et parandada indikaatorite kasutusele võtmist. ja siin on olnud kaheseid seisukohti. kõigepealt üks see, mis puudutas kriisieelset perioodi, mille sooviti väga ambitsioonikaid ettepanekuid ning ma mäletan, et äh, seni selleaegne siseasjade peadirektoraat leidis, et selle jaoks äh, oleks vaja enam äh, vahendeid eraldada, kuid pärast majanduskriisi oli lõpptulemus see, et kui toimus viimane konverents äh, varustusindikaatorite kogumiseks, oli liikmesriikide seisukoht selline, et soovime ettepanekut, kuid ei kavatse selle peale enam sentigi äh, kulutada see tähendab seda, et meie parandame tööd nende indikaatorite väljaselgitamisel, kuid see tähendab seda, et eh, me toetume eelkõige oma ametitöötajatele ja lisaks veel lisainformatsioonile liikmesriikidest ning eh, nende indikaatorite väljatöötamise kiirus ei ole nii suur, kui me soovisime. mida me teeme selle nimel? meil eh, on eelkõige vaja eh, metodoloogilist eh, toetust eh, ja liikmesriikide toetust protokollide sisseviimisel. teiseks, dialoog, sooviksin öelda näiteks seda, et maikuus ametlik kutse liik-, ühte liikmesriikidest Ehm, ehm, puudutas ehm, arengute tegemist liikmesriikides ja konfiskeeritud materjali ulatust. veel üks näide selle kohta on Rootsi, kes kutsus meie ameti kohale, et aru saada, mis küsimused on seotud narko- Äh, narkootikumide noh, tõttu no, toimunud surmade äh, alaste andmete kogumisega Rootsis. praegusel hetkel oleme me oma lähenemist muutnud, me ei saa sama äh, metodoloogiat kasutada äh, varustusindikaatorite kohta äh,, mida me oleme kasutanud võtmeepidemioloogiliste indikaatorite väljatöötamisel sest äh, andmekogunemismeetodid on erinevad Euroopa liikmesriikide äh, tasandil ja oleme seda oma töös ka arvesse võtnud. ja lõpetuseks äh, veel enne härra Kuraula vastamist, et mina kui ameti juht arvan, et kui me ei soovi kaotada liikmesriikide toetust ja abi, peame tegema nähtavamaks oma tegevuse lisandväärtuse liikmesriikide tasandil ja see on üks meie äh, strateegia praegu põhilistest äh, võtmepunktidest ning veel vastuseks härra Korraule äh, küsitlus, küsimuse esitas ka härra Koelju, vastan kõigepealt talle. ma ei tea konkreetset selgitust, küsin oma kaastöötajatelt, kuid üks oluline element tuleb siin ära mainida Eh, see on see, et HIV-alased eh, andmed Portugalis, eh, see on nii-öelda ajaloolise et, aspektiga küsimus, see ei tähenda seda, et ainult riskikäitumine on nii oluline. igatahes ma uurin seda asja ja, ja saadan teile vastuse, kuid süstlavahetusprogramm on oluline, kuid see on seotud riskikäitumisega ja tean, et et riskikäitumine on vähenenud heroiiniga tarvitajate juures, kuid eh, samas on väga kõrge arv HIV positiivseid, kes endiselt kannavad viirust. härra Karnu, te ei kujuta, eh, muidugi te ei arva, et ma ütlen jah või ei teie küsimusele, kuid võin teile öelda siiski seda, et et äh, minu meelest on väga oluline, et äh, et äh, me saaks objektiivseid andmeid selle kohta, mis toimub mujal maailmas, eriti Ameerika Ühendriikides ja teatud määral ka Uruguay's. sellega seoses me käivitame uue spetsiifilise hoiatussüsteemi. ja teiseks, mis puudutab nüüd parlamendi ja rahvusparlamentide rolli, nagu ma ütlesin, Eh, arutasime asja New Yorgis aprillis sel aastal, kui jõuame sellisesse olukorda, kus viisteist ja kakskümmend osariiki eh, USA-s eh, on legaliseerinud kanepi ja sealt seda toodetakse, siis see mõjutab vähemalt poliitilist arutelu ning ka poliitiliste võimaluste arutamist mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka mujal. isegi praegu Kolumbia Vabariigi president ütles New Yorgis, et tema jaoks on väga raske eh, karistada Kolumbias eh, marihuana kasvatajaid, kui eh, see on tegevus muutunud legaalseks Ameerika Ühendriikides. kuid kas see poliitika Euroopas muutub, seda mina pole see, kes seda ütlema pean, kuid arutelu on kindlasti tähtis ja loodetavasti on meil võimalus teile oma arutelu käigus veel rohkem andmeid edastada. suur tänu. ma tegin väikese vea, ma oleks pidanud andma komisjonile sõna enne, kui äh, ma teile sõna andsin, vabandust. meil pisut aega veel, sest proua Makoveidi ei ole kohal järgmise päevakorrapunkti arutamiseks. loodetavasti kolleegidel on kannatust, et veel ka komisjon ära kuulata. komisjon, palun lühike avaldus ja vabandust, et teda unustasin. suur tänu teile. ma hea meelega sõna võtan praegu ja teeme hea meelega koostööd edasi ka eh, narkomi-, narkootikumide ja narkomaania seirekeskusega. ma sooviksin eh, lisada kaks punkti. kõigepealt see, et äh, komisjon on vastu võtnud uue ettepaneku kahekümne üheksandal augustil, mille eesmärk on ametiõiguslikku alust muuta, et oleks varajase hoiatuse süsteemi, riski hindamissüsteeme oleks võimalik seda kergemini kasutada. teate väga hästi, et see ettepanek on osa kompromissist mida libe võib, libekomisjon võib toetada, et, et äh, uue hoiatussüsteemi sisseviimiseks seega edasi minna. Äh, loodetavasti parlament toetab seda ettepanekut ning oluline osa sellest ettepanekust on finantsiline osa. näete siis isegi esimest korda komisjon esimest korda teeb ettepaneku Euroopa eh, subsiidiumisüsteemi eh, suurendamist ning eh, lisame veel miljoni teie eelarvesse veel enne aasta lõppu ja loodame, et parlament toetab seda muudatusettepanekut eelarves komisjoni poolt ja teine kiire kommentaar puudutab narkopoliitika rahvusvahelist dimensiooni. see on väga oluline, kogu, eh, võib öelda, et narkostrateegia on kahe, töötab kahel jalal. üks on rahvusvaheline, teine Euroopa Liidu tasand ja ma olen nõus sellega, mida ütles proua Koomes, Hiina on väga, Hiinal on väga tähtis roll. Hiina on oluline partner tulevikus ja ja Hiina ei olnud täpselt saanastel seisukohtadel Euroopa Liiduga, meil olid väga keerulised läbirääkimised, eriti surmanuhtluse ja selle kasutamise osas, eriti narkomuntikumidiga seotud kuritegude puhul, kuid see on siiski riik, mis eh, näitab üles teatud meelsusi, eh, mis näitab, et Euroopa Liit saab keerulisemates ja vähem keerulisemates küsimustes nendega koostööd teha ning äh, on vaja äh, edasist dialoogi arendada ja äh, see, selline dialoog on just see, mida soovime saavutada, aitäh! suur tänu, suur tänu kolleegidele, et kuulasite ära ka mm, komisjoni seisukoha, tähtis teema ja vabandan veel kord, et ei andnud komisjonile kohe sõna härra Koostil, suur tänu teile selle ülevaate eest, me oleme väga tänulik teile eh, selle töö eest, mida te olete ära teinud. ja need on küsimused, mille puhul detailid, detailsemalt me saame siis rääkida mõnikord hiljem. suur tänu ka kolleegidele, kes osalesid delegatsiooni töös ja nii eh, tõhusalt panustasid sellesse olulisse töösse. kolleegid, läheme aga edasi oma päevakorraga eelviimane päevakorrapunkt, päevakorrapunkt number kuus. asjaomaste andmebaaside põhjal tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel. Monika Makovei on meie raportöör ja ta räägib siis sellest, milli, kuidas on läinud kolmepoolsed läbirääkimised. proua Makovei, teil ongi sõna, palun. kallid kolleegid, ma tahaksin kõigile meelde tuletada, et tegemist on ettepanekuga muuta Schengeni piirikontrollisüsteemi ja tahaks, seal tuuakse sisse kohustus liikmesriikidele viia läbi süstemaatilised kontrollid äh, andmebaasides kolmandate riikide kodanike kui ka äh, Euroopa Liidu kodanike kohta seda siis juhtudel, kui inimesed ei ole ohuks äh, avalikule korrale. seni on toimunud üks kolmepoolne läbirääkimine ja üsna mitu tehnilist läbirääkimist on mõned äh, vasturääkivusi tekitavad punktid, äh, mille osas nõukogu pole seni üldse otsustanud järele anda ja blokeerivad enamusega seda asja kogu nõukogu need punktid, milles on probleeme, kõigepealt äh, erandid äh, sihipärastele kontrollidele maa ja õhu, merepiiridel, see oli komisjoni esialgses tekstis sees, aga libekomisjonis vastu võetud tekst lubab ka õhupiiridel neid erandeid rakendada. nõukogu tahaks jääda komisjoni esialgse teksti juurde ja ei taha, et erand üldse oleks võimalik õhupiiride puhul. ja sellepärast on nad teinud ettepaneku kuuekuuliseks üleminekuperioodiks, kus äh, lennujaamad saaksid äh, varustada ennast ja erandeid siis enam ei oleks, välja arvatud siis maa- ja merepiiridel. Äh, mingit liikumist ei ole olnud, nõukogu jääb enda juurde, meie enda juurde. järgmine punkt selle kokkuleppe puhul. siin on ette nähtud erand äh, sihipäraste kontrollide puhul. nõukogu on komisjoni lähenemisega nõus, nimelt komisjon tahab rakendada selliseid kontrolle. Need on siis kontrollid, mis tehakse läbi ainult teatud äh, info põhjal üksikisikute puhul ja tegemist ei ole siis lauskontrollidega, vaid ähm, üksikisikute kontrollimisega. ainult sellistel juhtudel, kui äh, reisid on väga palju, loobutakse süstemaatilisest kontrollist äh, ja minnakse üle ainult üksikisiku põhisele kontrollile, et kontrollitakse ainult neid inimesi, kelle osas on jõudnud informatsioon ametivõimudeni libekomisjonis ütlesime, et liikmesriikidel on õigus neid äh, kontrolle, sihtkontrolle läbi viia üldiselt ja et see ei sõltu voogudest ehk igal juhul liikumistest, reisijate voost ja nii edasi. järgmine punkt, konsultatsioon äh, andmebaasidega libekomisjonis võetud vastu tekst viitab siseriiklikele andmebaasidele. nõukogu aga tahab äh, näha, nii nagu komisjon, et äh, lisaks Schengeni andmebaasidele peaks olema võimalik ka liikmesriikide andmebaase kontrollida ja viimane aegumisklausel libe komisjon võttis vastu muudatusettepaneku, mille kohaselt see määrus aegub automaatselt äh, viie aasta, viis aastat pärast jõustumist. nõukogu on sellele vastu ja jõuliselt vastu. ja nendel põhjustel siis on edasiminek olnud äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel niru ja minu meelest on aeg midagi ette võtta. tuleb äh, julgeolekut tõsta, kontroll piiridel peaks olema tugevam ja tõhusam ja see on olulisem praegu kui, kui kunagi varem. nii et tagumine aeg midagi ette võtta. jah, ilus lõpulause, ütleb härra esimees. võib-olla kolleegidel on aga midagi lisada, ütleb proua Makovei. suur tänu, proua Makovei aitäh teile! kas mõni variraportöör soovib sõna võtta? rahvapartei variraportöör, palun. suur tänu, ma tahaksin samuti tänada proua Makoveid, komisjoni ja nõukogu äh, selle väga konstruktiivse koostöö eest. jah meil tõesti on toimunud juba üsna mitu kohtumist tehnilisel tasandil ja toimunud ka poliitiline kolmepoolne läbirääkimine. Nende läbirääkimiste ajal äh, on tekkinud tehnilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, nimelt äh, piiride eristamine, mille puhul tuleks sihtkontrollid sisse viia, andmebaaside kasutamine ja samuti siis aegumisklausli puhul on äh, erimeelsus teatud edasiminekut on näha, kuid samas ma tahaksin siiski rõhutada, et konsensusele jõudmine niipea kui võimalik oleks ülioluline, arvestades seda, et terrorioht ei ole kuhugi kadunud. meie peamiseks eesmärgiks peaks olema kodanike ohutuse tagamine ja meie piiridel kontrolli tagamine. rahvapartei eesmärgiks on toetada selliseid tõhusaid lahendusi, mis tagavad selle määruse rakendamise niipea kui võimalik meie fraktsioon on valmis selles suunas ka tööd tegema. me peame konstruktiivselt reageerima ja loodetavasti me jõuame varsti kokkuleppele, mis annab meile võimaluse edasi liikuda. aitäh! suur tänu, Barbara! kas on veel variraportöör või kolleege, kes soovivad sõna saalist? kui ei, siis proua Makovei, suur tänu nende kolmepoolsete läbirääkimiste tutvustamise eest. proua Makovei, ma tahaksin ühe lause veel öelda, ma olen täiesti nõus kolleegiga, et asi on pakiline. ja ma tegelikult lootsin, et me oleksime saanud selle vastu võtta veel enne suvepuhkuseid. parlament ja nõukogu peaksid tegelikult mõlemad olema natukene rohkem valmis paindlikkuseks. fraktsioonid peaksid olema paindlikumad ja et me lõpuks ometigi jõuaksime sellele määrusele, sest julgeolek on kaalul, aitäh. suur tänu. suur tänu selle ülevaate eest. ja läheme edasi, päevakorrapunkt number seitse, Euroopa piiri- ja rannikuvalve vaatan Rahvapartei koordinaatorile Monika Hoolmeierile otsa ja küsin, et kas teie räägite Artis Fabriksi eest? aitäh. ehk siis päevakorrapunkt number seitse Euroopa piiri- ja rannikuvalve raportööriks on Artis Fabriks, aga nagu ma aru saan, täna teda lahkelt asendab siin Monika Hoolmeier. räägime siis paranduste läbivaatamiselt vastav, vaatamisest vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorrale kaks kolm üks, enne kui saab sõna Monika Hoolmeier, ütleksin nii palju meeldetuletuseks, et me hääletasime juulis täiskogus pärast seda, kui kolmepoolsed läbirääkimised olid vahetult lõppenud ja täna peame siis parandused läbi vaatama korrigendumi protseduur nimelt. härra Paabriks ei saa osaleda meie kohtumisel täna, kuid proua Hoolmeier asendab teda ja mul on hea meel teda juba ka saalis näha, nii et palun, proua Hoolmeier, teil on sõnum ja suur tänu, et olite valmis kolleege asendama. suur tänu, suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. Artis Pabriks tervitab teid, kui te ei saa tõesti täna osaleda meie istungil ja sellepärast äh, olen ma siis tema hääletoruks ja raportöör tahab kõigepealt äh, tänada kõiki variraportööre, nõunikke, sekretäriaat, eksperti ja jurist-lingviste, kes äh, selle kiireloomise asja ette võtsid. kõik vaatavad veel meie suunas ja me kõik peame töötama tõsise surve all, et õigel ajal see seadusandlusakt äh, vastu võetuks saaks. kuuendal juulil hääletas Euroopa Parlament Euroopa piiri- ja rannikuvalvel määruse poolt, aga arvestades seda, et asi on tõesti pakiline hääletasime teksti üle, mis oli ainult poliitilist laadi. see on üldiselt äh, tavaks, kui äh, meil on aega vähe ja me ei saa läbida standardmenetlust. pärast hääletust sellest parlamendist on jurist lingvistid äh, andnud endast parima, et tekst äh, läbi vaadata, et see ka vastaks äh, juriidilistele nõuetele. raportöör on jurist lingvistide tööga nõus ja seega tehtud parandused on õiged ja vastavad poliitilisele kokkuleppele, mis saavutati. nüüd peab siis komisjon tagama selle, et kiiresti leitakse äh, logistilised ja personali ähm, võimalused kohustuste täitmiseks. nii palju siis Artis Pabriksi poolt ja tahaksin tänada kõiki kolleege veel kord, kes olid asjaga seotud ja suur tänu Liibe sekretäriaadile ka tehtud töö eest. suur tänu, Monika, ja suur tänu, et äh, sa leidsid aega, et äh, sellest väga olulisest asjast täna rääkida kolleegid, ma nüüd pean ette lugema järgmise teksti, et see oleks ka registreeritud pärast Monika sõnavõttu. kui ei ole vastuväiteid täna siin komisjoni koosolekul, siis me peame seda täna esitatud parandust piisavaks ja et see parandab vead äh, meile vastuvõetavalt ja ma teatan äh, täiskogu teenistusi tänasest äh, istungist järgmisel nädalal vastavalt kodukorra artiklile kakssada kolmkümmend üks kuulutatakse see maha ka täiskogu ees. neljateistkümnendal septembril peaks nõukogu selle vastu võtma ja allkirjastamine peaks aset leidma samal päeval Strasbourgis avalikustatakse asi äh, kuueteistkümnendal septembril ja see asi siis jõuab järgmine nädal päevakorda. nii palju siis äh, meie protokolli jaoks ja suur tänu, kolleegid, et ära ootasite selle avalduse. nii palju siis punktist seitse aga nüüd päevakorrapunkt number kaheksa, muud küsimused. kui kellelgi midagi tõstatada ei ole, siis ütlen mina omalt poolt, et meie kohtume kaheteistkümnendal septembril kell üheksateist null null Strasbourgis. toimub nimelt Julgeolekuliidu valinikukandidaadi Sir Julian Kingi kuulamine. ootan siis kohtumist teiega juba esmaspäeval ja suur tänu teile!